lisa olulisust, äh, lisanud olulisust ähm, just põhjapoolkera äh, teemadele. ja ma arvan, et ähm, kui me oleme liikmeks ka Arktika Nõukogu struktuurides, siis sealset tööd ja tegevust saab palju paremini koordineerida. põlisrahvad, need on äärmiselt olulised osapooled äh, meie jaoks ähm, Kagu-Põhja poliitikas ja meie tegevuse üheks eesmärgiks on ka nende äh, kaitse tagamine. Brüsselis märtsikuus toimus ka kohtumine põlisrahvaste esindajatega. ma sooviksin lühidalt puudutada kolme valdkonda, milles ma arvan, et Euroopa saab praktilist lisaväärtust äh, tuua äh, kaugpõhja mere valdkonna töödesse, eriti just, kui me oleme saanud Arktika Nõukogu liikmeks. esiteks, mis puudutab ähm, kliimateemast, kliima ja keskkonnaga seotud teemasid, näiteks must süsi Äh, metaan, see on osaselt seotud äh, kliimamuutustega ning äh, kliimamuutuste mõjud põhjapiirkonnas vajavad väga kiiret tegutsemist. me teame, et keskkonnamuutused, mis toimuvad põhja poolkeral, mõjutavad ka teisi piirkondi üks viis, kuidas äh, CO2 heitmete äh, mõjuga võidelda, on äh, just nimelt konventsioonide kaudu, millega on seotud erinevad piirkonnad ja see on ka Euroopa Liidu keskkonnapoliitika üks osadest. teiseks on ka sealsete probleemide jälgimine ja uurimine selleks, et me saaksime paremini ähm, analüüsida tekkivat olukorda. samuti on äh, Arktika Nõukogus äh, loodud vastav võrgustik, mis tegeleb nende probleemidega. komisjon soovib rahvusvahelisi partnerlusi tugevdada ja soovib ka vastavaid võrgustikke luua, mis tegelevad samuti Arktika teemadega. me soovime ka olemasolevaid vahendeid äh, senisest tõhusamalt kasutada. Euroopa Liidu Keskkonnaametil on aastatepikkused kogemused ähm, võrgustike ja partnerluste, äh, partnerluste loomisel ning me praegu töötame just Arktika piirkonna eh, keskkonnakaitsevõrgustiku loomisega. paar aastat tagasi komisjon on vastu võtnud eh, ka integreeritud eh, merenduse poliitika ning see rajaneb põhimõttel, et et sealsed merenduspiirkonnad on ainulaadsed ja neid tuleb äh, kaitsta. me saame ka aru, et äh, põhja poolkeral ja sealses piirkonnas on väga palju probleeme ka merenduspoliitika osas ning Euroopa Liit äh, teeb kõik selleks, et oma kogemusi kasutada Arktika kogukonna kaitseks. suur tänu teie tähelepanu eest! suur tänu teile, doktor Reinolds. nüüd siis äh, aeg aruteludeks ning äh, kõigepealt äh, tahaksin sõna anda meie raportöörile härra Kaalerile, kes juhatab siis selle edasise arutelu juba sisse. suur tänu, härra esimees Äh, oleksin soovinud kokkuvõtet teha pigem küll selle kuulamise lõpus. kõigepealt sooviksin tänada meie eksperte selle ülevaate andmise eest. ja siin räägiti ka, mida tehakse kliimamuutuste äh, vastu, mida, mis toimub sealsetes äh, meretransporditeedel ja mida teevad ähm, selle piirkonnaga piirnevad riigid äh, poliitilises osas. räägiti ka Arktika Nõukogust, mis siis ähm, kaasab kõik need äh, piirkonnaga piirnevad riigid. kui me vaatame äh, perspektiive, siis me teame, et kliimamuutused muudavad siin nii mõndagi eriti kui need äh, uued meretransporditeed täies ulatuses kasutusele võetakse. keskkonnakaitse selles piirkonnas on oluline. samuti kui, kui, kui kliimamuutused kergendavad äh, ka sealseid, äh, ka otsinguid loodusvarade järele. mida arvavad sealset äh, juhtimisstruktuurid, et kas praegustest äh, konventsioonidest äh, piisab näiteks, mis puudutab ka ÜRO merenduskonventsiooni. see on üks olulisemaid punkte ka tulevikus. milline peaks teie arvates olema see õiguslik äh, raamistik, äh, mille raames saaks teha koostööd või te arvate, et meil oleks vaja täiesti uut õiguslikku ähm, raamistikku, me peaksime uued kokkulepped sõlmima? eriti, mis puudutab Euroopa Liidu rolli selles tegevuses, ka meie oleme õigust äh, loovad institutsioonid ja meie õigusloomel on juba tänapäeval otsene mõju sellele piirkonnale isegi kui meil ei ole oma rannikujoont selles piirkonnas. nii et milline on teie arva, arvates Euroopa Liidu mõju sellele piirkonnale? suur tänu teile, härra Kaaler. nüüd tahaksin edasi sõna anda proua Jaagonsaarile, kes on äh, sotsialistide ja demokraatide variraportöör, viie minutiga palun äkki piirdute, see oleks väga kena suur tänu, härra esimees. professor Ingi Mundarson ütles, et meil ei ole vaja kiireid lahendusi ja tal on ilmselt õigus, aga samas on meil vaja üsna kiiresti vaja üles ehitada usaldusväärsust äh, selle poliitika osas, et tõesti ei tekiks meil äh, kemplusi maa Äh, või siis piirkonna üle. praegu üldiselt küll arvatakse, et tegemist on täieliku Eldoradoga ja et äh, selleks, et äh, kõik ju teavad seda, et selleks, et rahuldada meie maailma vajadused, täna oleks meil veel vaja poolt maakera juurde ja nüüd arvatakse, et see pool maakera võib-olla avaneb Arktika piirkonnas ja kõik on asunud sinna suunas jooksma. kuidagi tuleks seda poliitikat siiski suunata Äh, ja mul on tekkinud üks mõte, tegelikult ega see ei olegi äh, minu mõte. Äh, Nansen, maadeavastaja Hillary Clinton on öelnud seda, et Arktika piirkonna osas tuleks välja kujundada täiesti uus rahvusvahelise koostöö mudel. sellepärast, et täiesti ilmselge on see ja kuigi Arktika Nõukogu äh, äh, rolli tuleb suurendada, ei ole praegu nende mõjuvõim äh, eriti märkimisväärne. ja minu küsimus teile olekski, et mida te arvate sellest, et loodaks täna äh, Äh, sõltumatu äh, juhtrühm, mis ei sõltuks otseselt kellestki, kellel oleks aga suhted äh, teiste organisatsioonidega, sarnaneks see rühm tänasele kliimapaneelile ja et kes siis kujundaks välja arvamust selle kohta, millist seadusandlust on vaja Arktika piirkonna jaoks, lihtsalt selleks, et vaidlused äh, Arktika üle ei äh, muutuks äh, teravamaks, võib-olla oleks selline sõltumatu rühm kasulik. ja teine asi, meil on vaja rohkem infot. ja võib-olla Arktika Infokeskuse loomine oleks hea esimene samm Äh, Lapimaal Rovaniemis on juba kakskümmend aastat, hiljuti tähistasid nad oma kahekümnendat sünnipäeva nimelt, oma Arktika keskus ja võib-olla võiks sellest välja kujuneda siis Arktika infokeskus, mis äh, võib-olla oleks ka üks samm edasi usaldusväärsuse suurendamise teel. suur tänu! Äh, suur tänu, proua Jaagonsaari, järgmisena saab sõna kolleeg Schneider, pooltage palun, pöörduge äh,, piirduge samuti palun viie minutiga. härra esimees, suur tänu. ma olin varem Hamburgi piirkonnavalitsuse liige ning meie tegelesime oma põhilise majandusharuga, nimelt Hamburgi sadam oli meie kõige olulisemaks äh, tegevuste keskmeks ning viimasel aastal Beluga Shipping Company esimest korda äh, kontrollis, kas äh, seda äh, kirdeväila oleks majanduslikult kasulik kasutada ja minu küsimus on, et milliseid samme on vajalik võtta selleks, et seda mereteed arendada turvaliseks alternatiivseks võimaluseks ning kuidas Euroopa Liit saaks pikaajalises perspektiivis arendada seda meretranspordi liini, mis on ju ka meie majanduse jaoks äärmiselt oluline. ja lõpetuseks, mis on üldse Euroopa Liidu roll ja võimalused nendes erinevates foorumites, mis tegelevad äh, Arktika piirkonna äh, poliitikatega, suur tänu. suur tänu, proua Schneider. proua Lüüsing, kes on ka kuue variraportöör, palun jetzt besser? Also nochmal. veel kord äh, suur tänu nende väga oluliste äh, info äh, ülevaadete eest, me tegeleme selle tulevikuski väga olulise teemaga ja ma olen lugenud tervet rida analüüse. ning need on pisut vastuolus härra Ingimar Ratsoni ülevaatega nimelt seal räägitakse väga paljudest konfliktidest, nimelt et Arktikast saab äh, tulevikus ägedate geopoliitiliste konfliktide lahinguväli. ma arvan, et siin on äärmiselt oluline ka poliitiliste ja rahumeelsete konfliktide lahendamise võimalus me ja Euroopa Liit saaks selles tegevuses kindlasti väga head äh, rolli mängida. Mehhiko golfi nafta äh, katastroofi tõttu paljud rahvusvahelised organisatsioonid äh, nõuavad äh, uut moratooriumi Arktika piirkonnas nafta äh, kaevandamiseks ja ma arvan, et mida teie, sooviksin teada, mida teie sellest ettepanekust arvate. ja sooviksin küsida nii härra Kaalerilt kui ka teilt, kas nii nagu härra Kaalergi soovin küsida, et kas praegustest äh, õiguslikest raamistikest, kokkulepetest piisab äh, või mida siin saaks veel ära teha, ma tooksin ka ühe äh, näite, nimelt Arktika mm, kokkulepe. kas teie ei arva, kas me peaksime võib-olla selle Antarktika mm, kokkuleppe alusel looma samasuguse mm, kokkuleppe ka Arktika piirkonna jaoks, nimelt see kokkulepe keelustab mm, maavarade kaevandamise. seni on Arktika piirkonnaga piirnevad riigid sellise kokkuleppe sõlmimisest keeldunud mina arvan, et mm, me peaksime konfliktide teravnemist Arktika piirkonnas ennetama ja me peaksime Arktikas looma demilitariseeritud tsooni. tänan. suur tänu, Lösing. härra Kuul. härra Koval, palun. suur tänu, härra esimees Euroopa Komisjoni esindaja härra Reinolds ütles oma sõnavõtus, et ähm, Arktika põlisrahvaste temaatikat äh, tuleb samuti arvesse võtta ja kuulda oli, et komisjon on juba kohtunudki esimesel kohtumisel siis Arktika põlisrahvaid koondava organisatsiooni esindajaga, esindajatega. ja minu küsimus äh, komisjonile olekski, mida need põlisrahvad siis ise Äh, tahaks, siis mida nad meilt soovivad äh, ja mida meie nende soovidega saame ette võtta. Äh, tooge meile palun väga konkreetseid näitseid, sellepärast et ma siiski tahaksin tagada seda, et meie oma poliitikaga kohtleksime neid inimesi õigesti, et me austaksime neid vääriliselt ja nende soove ja millised on praegu nende põlisrahvaste omavahelised suhted ning nende suhted teiste riikidega, mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriikidega, vaid ka teiste riikidega, nii et millised on põlisrahvaste suhted äh, siis konkreetselt teiste riikidega, kes on Arktika piirkonnas, kes omavad Arktika piirkonnas huve? ning milline on Euroopa Liidu seisukoht olnud siis äh, nende rahvaste soovide suhtes? suur tänu, härra Koval proua Jäädenmägi, ALDE fraktsiooni variraportöör järgmisena. suur tänu, härra esimees! ma tahaksin omalt poolt äh, tänu avaldada meie raportöör härra Kaalerile selle tänase avaliku kuulamise korraldamise eest arutelu Arktika piirkonna osas äh, Euroopa Liidus ja meie parlamendis äh, on väga teretulnud, selliseid arutelusid on vaja, Euroopa Parlament peab olema aktiivne ja osalema eh, seda piirkonda puudutavates aruteludes. täna eh, rõhutati palju ka keskkonnaküsimusi, see on eh, muidugi positiivne, sellepärast et Euroopa Parlament peab toetama siiski jätkusuutliku poliitika arendamist. kliimaseire on üks meie selgetest prioriteetidest S samas on meie prioriteediks minu meelest äh, just nimelt ka äh, põlisrahvaste õigused. Rootsi, Norra ja Soome äh, Lapi piirkondades elavate saami rahvaste esindajaid tuleb samuti ära kuulata. kahjuks tuleb aga siiski tunnistada, et selles osas on praegu liikmesriigid ja Euroopa Liit äh, sealhulgas käitunud äh, mitte just eeskujulikult, paranemisruumi on üksjagu. me peame looma äh, saami rahva ja Euroopa Komisjoni ja saamide ja Euroopa Parlamendi vahel regulaarsed kontaktid me ei saa ju langetada oma otsuseid eh, selle piirkonna kohta, kuulamata ära inimesi, kes selles piirkonnas elavad. ja seega minu küsimus teile, milliseid mõtteid öö, eh, teil on siis seoses sellise regulaarse dialoogi eh, loomise osas, kas sellele on mõeldud, kas sellele on juba alus pandud? ja kolmas märkus minu äh, sõber äh, vasakpoolsete ridadest, proua Jaagonsaari, äh, ütles täna siin väga õigeid asju ning ma tahaksin toetada tema viidet Arktika Infokeskuse loomise kohta, et teisisõnu siis see infokeskus võiks asuda Rovaniemes see keskus võiks siis äh, teenida Euroopa Arktika võrgustike huve ja lisaks sellele on veel ju Lapi ülikool, äh, sealsamas nendel on äh, väga kaugele ulatuvad teadustraditsioonid, koostöö paljude erinevate võrgustikega ja, ja seal oleks võimalus siis nii poliitikat kujundada kui ka arvestada põlisrahvaste huvidega. suur tänu! suur tänu, proua Jäädenmägi. Eh, nüüd eh, ma vähendan kõneaega järgnevate kõnelejate jaoks, sellepärast et eh, nimekirjas on palju inimesi ja aega on väga vähe. sellepärast, et härra raportöör peab kindlasti lahkuma kell kümme kolmkümmend ja peab veel enne seda sõna saama ja muidugi ka eksperdid peavad sõna saama, härra Proodi, teil on kaks ja pool minutit seega. suur tänu, härra esimees lubage öelda kõigepealt, et tegemist on äärmiselt olulise kuulamisega. peaasjalikult sellepärast, et täna on ju arutelul äh, loodusvarad, sellest hetkest, kui Vene Föderatsioon Putini äh, juhtimisel äh, Arktika merepõhja lipu Äh, püsti pani, et justkui märgistas ära oma territooriumi, nagu seda teevad äh, loomad. sellest hetkest siis oleme me tundnud, et ähm, kõige, kõike juhivad rahvuslikud huvid ja et äh, peamiseks võidujooksu põhjuseks on siis otsene juurdepääs loodusvaradele ja mitte ainult Arktika huvides äh, tuleb nüüd midagi ette võtta. kui me Arktikas peaksime nullist alustama, siis võib-olla saaks seda ära kasutada teatava katselavana. ehk teisisõnu, alustada sellest eeldusest, et äh, loodusressursid on piiratud, me peame mõistma seda, et me oleme kõik omavahel teineteisest sõltuvad, kõik riigid on nendest piiravatest ressurssidest sõltuvuses ja seega on meil kindlasti vaja neid ressursse kuidagi korralikult hallata just nimelt selle tõsiasja pärast, et nad on piiratud. kui me kavatseme siis potentsiaalse konflikti juured öö, äh, ähm, eemaldada nii et minu küsimus on, et kas Arktikas ei võiks välja kujuneda täiesti teistsugust lähenemist? kas ei oleks võimalik välja kujundada korralikud poliitikad selle asemel, et nende ressursside üle võimuvõitlust pidada? ja veel üks asi, ma tahtsin rääkida samuti põlisrahvastest. maikuus äh, käisin ma kohtumisel, kus räägiti äh, põlisrahvaste tänasest olukorrast ja nende õigustest ja jällegi Arktika piirkonnas minu meelest äh, võiks äh, välja kujuneda nii-öelda katsejänes selle kohta, kuidas põlisrahvaste õigusi korralikult kaitsta. Need inimesed tulevad otsuslangetusmehhanismidesse algusest peale korralikult kaasata. ja kui äh, me seda suudame saavutada, siis võib-olla õnnestub meil kuidagi heastada ka see kohmakas lähenemine, mida me oleme tavatsenud kasutada varem, ehk teisisõnu, äh, seni oleme me nende inimeste põhiõiguste üle lihtsalt jalutanud. suur tänu, kaks ja pool minutit järgmisele kõnelejale. suur tänu, mina tulen ühest nendest riikidest, mis piirneb äh, Arktika, ma tulen Taanist ja Gröönimaa on teatavasti ka äh, Taani osa, kuid äh, Gröönimaa on äh, väga teadlikult loobunud liikmelisusest. viimati leiti Gröönimaalt naftat. kuid paistab, et huvid tulevad eelkõige USA-st ja mitte Euroopa Liidust ning ning põhimõtteliselt on äh, väga paljud äh, Arktika piirkonnaga piirnevad riigid äh, samade probleemide ees, nimelt me näeme, et Euroopa Liit tegelikult ei tunne huvi nende probleemide vastu, meil on selline tunne, et et meil ei ole mitte midagi öelda, ma olen ka Kanada delegatsiooni liige ning ma soovisin ka infot Kirde väila kohta, sellepärast et ma ei ole piisavalt infot saanud, kas siis see tähendab praegu seda, et kui sealt soovitakse läbi sõita, et see muutub tasuliseks? ja selle peale sain ma suhteliselt ebaviisaka vastuse või pigem ma võiksin öelda, et ma ei saanudki vastust oma küsimusele. minu meelest on väga tore, et me praegu sellel, sellest teemast räägime, kuid ma ei näe, et Euroopa Liidul üldse on mingisugust äh, võimalust äh, seal midagi kujundada või määrata. suur tänu. suur tänu, proua Rosbach. härra Kaaler, kaks pool minutit. Grazie, president. Ta razprava se mi zdi zelo zanimiva in podpira. suur tänu, härra esimees. ma leian, et see arutelu on äärmiselt huvitav ning meil on vaja Euroopa Liidu harmoonilist äh, poliitikat. me peame praegu nentima, et teised äh, osapooled äh, on samuti väga aktiivseks muutunud seal piirkonnas. mul oleks küsimus professoritele, kas on mingisuguseid uuringuid tehtud või on teil mu isiklik arvamus selle kohta, kuidas seda suurenenud aktiivsust artikkel analüüsida, kas see võib viia ka selleni, et praegu olen, olemasolevatest kokkulepetest veelgi äh, taganetakse? ja mis juhtub siis, kui kliimamuutused veelgi rohkem mõjutavad sealset äh, jääkatet? samuti on seal äh, selliseid piirkondi, mis ei kuulu ühegi riigi territooriumi alla ja mis juhtub siis, kui see jää ühel päeval tõesti sellest piirkonnast täielikult kadunud on? suur tänu, härra Taaler. nüüd härra Tänno, kaks pool minutit. suur tänu. minu kolleeg Rosbach juba küsis minu küsimused ära, sest mind huvitas ka Gröönimaa staatus. olen temaga seda küsimust arutanud, ilmselt äh, lubavad nad Taani valitsusel ikka veel oma välispoliitikat ajada, sest tehniliselt on nad sõltuv territoorium, aga nad liiguvad sõltumatuse poole ja tõesti äh, Gröönimaa äh, on olnud Taani välispoliitiliste huvide sfääris, äh, aga minu arvates on see ju ainus territoorium, kes on Euroopa Liidust kunagi välja astunud see oleks nüüd kommentaar ja teine kommentaar, üks kuue liige rääkis siin, et me peaksime koostööd tegema selleks, et arktil-, arktilisi loodusressursse alal hoida. mis siis on viga, kui me hakkame sealt saja miljoni aasta vanuseid nafta ja gaasiressursse kasutama? ma ei tea, kas me peaks looduskaitseala äh, Arktikast looma, see on minu meelest täiesti naeruväärne, see, mida seal praegu tehakse, respekteerib seadust ja, ja sea-, ja seadusejärgne koostöö peab olema teatud raamistikus, ma ei tea tegelikult üldse, kas arktilised loodusressursid on kasutatavad või mitte, tegemist äh, ei ole mitte maaga, tegemist on mere põhjas asuvate äh, ressurssidega ja ma ei tea, meri on nagu ikka rohkem lindudele ja kaladele, me ei saa dikteerida Venemaale või Kanadale, ameeriklastele, kust nad peaksid oma loodusressursse ammutama. suur tänu, härra Tannok. ma annan nüüd äh, sõna meie ekspertidele samas järjekorras, äh, nagu nad oma ettekandeid tegi, kuid palun ärge rääkige rohkem kui viis minutit ja üritage võimalikult äh, täpset vastust anda nendele küsimustele. kõigepealt härra professor Astrang um,. Like to... suur tänu! ma sooviksin rääkida vähemalt kahest küsimusest ja üks puudutab siis just loodusvarade küsimust või e-, eelkõige seda võidujooksu maavaradele, mis on ala nüüd, nüüd põhjapoolusel. ma saan, minu meelest on siin tegu arusaamatusega, sellepärast et minu e, terminoloogias tähendab, et võidujooks tähendab, et on konkurents millelegi, mida mida neil varem ei olnud ja mis tegelikult mitte kellelegi ei äh, kuulu. Need maardlad, mis praegu on avastatud äh, äh, põhja poolkeral ja mis on seal kontinentaalšelfis, on tegelikult konkreetsete riikide omand, nii et mille peale siin võidujooksu korraldada? nii et see varad, mis seal on, need käivad nii äh, riikliku või, kui ka rahvusvahelise õiguse alla, nii et äh, võidujooks loodusvaradele ei ole korralik äh, või õige mm, tee lähenemaks nendele polaarküsimustele, sellepärast et need maardlad, mis seal leitud on, need kuuluvad konkreetsetele riikidele. ja teine küsimus kas meil on tõhus äh, haldussüsteem, kas meil on vaja veel äh, rahvusvahelisi, rahvusvahelist õigust äh, luua Kaug-Põhja piirkonna jaoks? ja kas meil on vaja Põhjalepingut, Arktika lepingut, mis tuleneks ka rahvusvahelisest merendus kokkuleppest? mina leian, et äh, Põhja-Jäämeri on täiesti ainulaadne selle juba seetõttu, et seal on tegu merejääga ja merejää kohta ei kohaldata mingisugust ähm, rahvusvahelist õigust. üheksakümne teise aasta õiguses on üle kolmesaja erinevat artiklit. üks artikkel kaks, kolm, neli äh, räägib ka jääga kaetud äh, merepiirkondadest, kuid seal ei ole mitte mingit eraldi artiklit merejää kohta. niisiis väga lihtsalt, kas merejää on äh, äh, on territoorium, isegi kui meil on õnnestunud seal lennukitega maanduda või mingeid laagreid püstitada. seal on loomulikult maatükid olemas, kuid samas see on kõik väga Äh, suhteline, sest see on ju vesi. kuid äh, see teenib mõlemat äh, eesmärki. pikka aega se-, seda piirkonda laevad läbida ei saanud, kas seepärast me saame nüüd seda nimetada avamereks? nüüd seda piirkonda on läbinud laevad, jah, nüüd me saame seda nimetada äh, avamereks vastavalt olemasoleva õigusega. kuid sellegipoolest on toimunud arutelusid, vähemalt kuuekümnendatel ja seitsmekümnendatel räägiti sellest täpsemalt, mis on me, merejää ja mis ei ole, aga me oleme selle arutelu tulemuse tunnustanud. ning nii Kanada kui ka Venemaa on äh, alustanud arutelusid sellel teemal, kas, nimelt kas merejää, jääd peaks pidama ka mingil viisil territooriumiks. lühidalt, mis asi on üldse merejää? ja kas see saab tekitada konflikte? ma ei tea. suur tänu, härra professor ja nüüd saab sõna härra professor Ingi Mundarson. nii et palun ka, üritage vastata teile esitatud küsimustele. suur tänu väga huvitavate kommentaaride eest. tahaksin kohe mitu esile tuua. olemasolevatest raamistikest rääkides, siis tõesti ÜRO mereõiguse konventsioon on rahvusvaheline õiguslik raamistik, mis puudutab ka Arktikat. aga nii, nagu ma juba oma sõnavõtus rääkisin, tegemist on teatud ebamäärasusega. mõtleme, mis võiks juhtuda kahe tuhande kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal aastal. Taani avaldab siis oma territoriaalsed nõudmised seoses Gröönimaaga Kanadas samuti. kahe tuhande esimest aastast pärineb Venemaa territoriaalne nõue, küll nad teevad selle uuesti, need muide kattuvad, need nõudmised muide see äh, Lomonossovi meealune, eh, meealune piirkond, Lomonossovi ahelik, sellest on huvitatud mitmed riigid ja muide, teie professor rääkisite e, siin retoorikast, imperialistlikust retoorikast. me ei saa välistada potentsiaalseid erimeelsusi, vaidlusi merepiiride ja nimetatud küsimuste üle. Gröönimaa küsimus tervikuna on väga huvitav muidugi oleks huvitav teada, milline on Gröönimaa seisukoht ja see eh, on seotud ka Euroopa Liiduga. Taani, Rootsi ja Soome eh, on eh, huvitatud piirkonnast. soomlasel otseselt arktilist merepiiri pole, Gröönimaa väidab, et ei ole huvitatud, no see jõudude vahekord on väga huvitav ja probleem on ka sellega, kuidas Euroopa Komisjonile anda vaatleja staatus Arktika Nõukogus. praegu on olemas sellele vastuseis. nagu te teate, Venemaa arvab, et mida vähem osapooli äh, nõukogus, seda parem. Nad ei taha, et mingi Euroopa Liit või NATO või äh, Hiina tuleksid sinna piirkonda? see on väga huvitav küsimus. paljudel oli ka õigus rõhutada põlisrahvaste vajadusi. Äh, rahvas mõistab, et neid ei saa kõrvale jätta, nad mõistavad ka, et nemad on, äh, on osalised läbirääkimistel, see tuli eriti esile viimasel Arktika Nõukogu Kanada kohtumisel, ja ma arvan, et need otsesed küsimused tegelikult äh, olid rohkem suunatud teile, äh, professor Östreng, kui mulle, sellepärast et mina ei ole mereküsimustes ekspert. no hea küll, ma teen siis hiljem. aga ikka, ütleb professor Ingi Mundarson. Euroopa Liidul on kindlasti omad huvid just äh, transnatsionaalsete protsesside tõttu Euroopa Liit on ju kliimamuutuste vastases võitluses juhtival kohal maailmas, samuti ütleb sõna sekka mereõiguse osas, ta on ikka sama suur, tal on ikka sama suur sõnaõigus kui USA-l samuti peame arvestama rahvusvahelised organisatsioone, kuhu kuulub näiteks Euroopa Liit. isegi kui Euroopa Liidul otsest ligipääsu pole, äh, ta ei ole ju ametlik Arktika Nõukogu liige, saame siiski pikemas perspektiivis välistada seda, et kõik suured osalised ja, ja, ja huvitatud riigid, äh, olgu tegemist siis äh, Euroopa Liidu või Hiinaga, küll nad jõuavad ükskord Arktika läbirääkimiste laua taha niikuinii. Nii. lihtsalt tuleb vaadata, millise mehhanismi alusel neil lubada osaleda. ja nende seisukohti kuulata kõrgemal tasemel. tänan. suur tänu, professor Ingi Mundarson ja nüüd doktor Reinalds komisjonist. vabandage, ma pean teile ainult kolm minutit andma. suur tänu, ma tahaksin teha lühidalt. kõigepealt äh, haldamise küsimus. Euroopa Komisjoni seisukoht on, et äh, UNCLOS on selles küsimuses aluseks meie kahe tuhande kaheksanda aasta teatises juba öeldi, et me toetame UNCLOS-il põhinevat edasist koostööd Arktika regioonis ja me tahaksime olemasolevaid koos, kohustusi pigem täita, selle asemel, et uusi instrumente välja töötada. tuleb muidugi arvestada, et kui on lünk kõiki olemasolevatest kokkulepetest, siis need tuleb täita, need puudutavad eriti keskkonnaküsimusi. nõustun ka üldise seisukohaga, et Arktika ei ole eriti tähtsal kohal rahvusvahelistes diskussioonides ja siin räägiti ka Arktika ja Antarktika küsimustest, kõik need on seotud informatsiooni analüüsi hindamise küsimuses. küsiti, kas me ei peaks Arktika paneeli moodustama, nii nagu rahvusvaheliste kliimauuringute paneel. meil on juba olemas üsna keerukas infrastruktuur äh, koostööks teadlaste vahel, et hinnata olukorda erinevate töögruppide vahel ja meie ülesanne on osaleda selles koostöös, aidata kaasa sellele. sooviksime eelkõige vaadata, kui hästi need struktuurid töötavad, enne kui hakkame midagi dubleerivat looma. räägiti siin ka Arktika Infokeskusest praegu käivad kõnelused selle kohta, üks kohtumine on kavas ka septembri lõpul, Euroopa Komisjon on aktiivselt huvitatud niisuguse keskuse loomisest. mitmed kõnelejad rääkisid põlisrahvastest. mis põlisrahvast, rahvad soovivad, mida Euroopa Liit saaks ära teha nende heaks, siin isegi esitati mõni, mõned vastused nendele küsimustele üks äh, küsimuse esitaja ütles, et äh, oluline on parandada meie omavahelist dialoogi, kuulata äh, põlisrahvaid ja tagada see, et ka nende arvamusi arvestataks, nendega konsulteeritaks õigusloomeliste ettepanekute väljatöötamisel Euroopa Liidus kindlasti on põlisrahvastel spetsiifiline roll arktilises kogukonnas ja neil on ka oluline staatus arktilistes institutsioonides. seda tuleb respekteerida ja ma arvan, et rohkem ma ei kommenteeriks sõnavõtte, tänan. suur tänu, härra Reinolds ja viimased kommentaarid härra Kaalerilt, raportöörilt tänan. suur tänu, ma tänaksin kõiki eksperte nende ettekannete eest ja ma arvan, et ähm, arutelu käigus nii mõnigi asi muutus selgemaks ja välja on tulnud ka need suunad, äh, mida järgides me peaksime edasi edendama ja me nägime ka, et Euroopa Liit ei ole osaleja küll äh, Äh, merepiirides, kuid sellegipoolest me oleme osalejad nendes huvides, äh, mis on seotud Arktika piirkonnaga, et meil on olemas ka vastavad programmid, meil on olemas vastavad reeglid oma meretranspordi jaoks, meie kalanduslaevastiku äh, jaoks. ja meil on huvid Arktika piirkonnas täiesti olemas, siin räägiti kliimamuutustest Arktikas toimub see kiiremini ja ägedamalt kui teistes piirkondades ja see, need kliimamuutuste mõjud on ka nähtavamad, ma arvan, see on äärmiselt oluline punkt. keskkonnakaitse selles eh, piirkonnas on samuti üheks teemaks, mis nii eh, piirnevaid riike kui ka Euroopa eh, Liitu otseselt mõjutavad ja väga huvitavad. kui me räägime keskkonnast äh, Jacqueline McLeodiga, kes on ähm, Keskkonnaagentuuri esindaja, siis viieteistkümnendal septembril toimub üks hommikukohtumine äh, siin Euroopa Arktika Foorumi raames temaga kohtumine on niisiis viisteist september ja seal me saame rääkida veel täpsemalt keskkonna aspektidest. nüüd, mis äh, puudutab põliselanikke, saame, inuiite Kanada, Gröönimaa ja USA kodanikke, siis nii keskkonnakaitse kui ka nende eh, elustiil on omavahel kooskõlastatavad ja seetõttu keskkonnakaitse on oluline ka nende senise eh, elukeskkonna jätkusuutliku arengu jaoks olulised ma ei ela äh, muuseumis, äh, sellisel juhul ma peaksin kõik kaitse alla panema. nii ütlesime ühele äh, oma kolleegile ja see kehtib ka nende põliselanike kohta seal, kes elavad seal territooriumitel, nad ei ela muuseumis, vaid nende mm, eluliste huvidega tuleb arvestada ka meie poliitikates meil on loomulikult huvi ka loodusvarade vastu. aga kuna meil on keskkonnas väga eh, kõrged standardid olemas ja ka Islandi, Islandil, Norral on olemas omad huvid eh, selles valdkonnas, siis ma loodan, et me saame väga head koostööd ja selline partner nagu Venemaa kelle jaoks võib-olla keskkonnakaitses need kõrged standardid ei ole nii olulised, siis ma loodan, et äh, koostöö kaudu, äh, partnerluse kaudu me saaksime siiski oma äh, keskkonnastandardeid rakendada. poliitiliselt on samuti see teema väga oluline. ma leian, et Euroopa Komisjonil peab olema vaatleja staatus ähm, Arktika Nõukogus. see on oluline juba seetõttu, et meil on selliseid poliitikaid, mis on toodud ühenduse tasandile, näiteks kas või keskkonna äh, valdkonnas, merendusvaldkonnas, teadusuuringute valdkonnas ja seetõttu on oluline, et äh, oleksid esindatud ka kõik teised liikmesriigid äh, Arktika nõukogusse, seetõttu on oluline, et komisjon saaks rohkem sõnaõigust Arktika Foorumilt. loomulikult Arktikat, Antarktikat ei tohiks ähm, hakata segamini ajama, siin Antarktika ei ole jagatav erinevate riikide territooriumide vahel ja seetõttu me ei saa Antarktika äh, iseloomu võrrelda Arktikaga. ja lõpetuseks ma usun, et me oleme siin ühel nõul, nimelt kõik on huvitatud sellest, et äh, see piirkond ei satuks militariseerimise ohu alla. peale äh, külma sõja ajal ei olnud see piirkond militariseeritud ja ma leian, et ka peale külma sõja lõppu ei tohiks äh, militariseerimine seal aset leida, ma leian, et sinna ei tule, ei tohiks mingisuguseid äh, militaareesmärkidega tugipunkte luua. ja ma loodan, et me saame töö edasises protsessis oma dialoogi jätkata, ma olen äh, vastava raporti raportoriks ning me oma variraportoriga oleme väga head koostööd juba teinud ja kes soovivad oma panust veel anda, siis nad on kõik teretulnud suur tänu, härra Kaaler. ma tänan ka meie eksperte. sooviksin veel paar infot teile edastada. kolmeteistkümnendast viieteistkümnenda septembrini leiab aset konverents Arktika piirkonna äh, riikide parlamentide liikmed äh, peavad koosolekut Euroopa Parlamendis, kui soovite osaleda selles, siis palun andke teada ning ähm, härra Kaaleri raport esitatakse kahekümne kuuenda, kahekümne seitsmenda oktoobri koosolekul. suur tänu ja sellega jõuame järgmise päevakorrapunktini. siin on tegu siis ja kolleeg Hintša Äh, härra esimees, ma tahaksin äh, ära kasutada teie lahkust veel hetkeks ja tõstatada ühe konkreetse küsimuse. Ähm, ja tõesti, tegemist on küsimusega, sellepärast et ma täpselt ei tea, mida tuleks nüüd ette võtta. nimelt äh, härra Karim, kes, nagu te teate, omab väga tihedaid sidemeid Pakistaniga, kohtus äh, meie majas kolleegidega, kus ta kutsus üles kolleege hüvi, huvi üles näitama Pakistanis toimunud ülesujutuste suhtes, eriti arvestades seda, et välisministrid tulevad kokku järgmisel nädalal ja räägivad sellest. ja härra Karim palus minult kui välispoliitika komisjoni liikmelt pöörata komisjoni tähelepanu sellele, et Pakistanis olukord on tõesti kehv ja reageerida tuleks kohe nii et härra esimees, kas praegu oleks kuidagi võimalik lähitulevikus näiteks võtta see aruteluks erakorralisel kohtumisel esmaspäeval Strasbourgis või millal iganes, ma lihtsalt tean, et fraktsioonide seas on väga palju kolleege, kes tunnevad tõsist muret Pakistanis toimuva pärast ja me peame tegema endast, andma endast parima, et toetada komisjoni sekkumispoliitikat. Eh, raccolgo senz'altro il suo invito e eh, jah, võtame arvesse teie palvet ja üritame kindlasti lülitada siis selle teema komisjoni eh, tööpäevakorda, kuid nagu te teate, järgmisel täiskogul on tulemas ka arutelu selles küsimuses ning Arengukomisjonis on juba võetud vastu humanitaarabipakett Pakistani aitamiseks, nii et ähm, midagi on juba tehtud, kuid me arvestame teie sõnadega ning tõstatame selle küsimuse nii Arengukomisjonis kui ka täiskogus. järgmine päevakorrapunkt OSCE tugevdamine ja Euroopa Liidu roll, resolutsiooni eelnõu on arutelul. see teema oli kõne all juba ka kahekümne teisel juunil toimunud komisjoni kohtumisel, siis oli arutelul Euro-Atlandi julgeolekuarhitektuur, toimus suisa kuulamine selles teemas, sellel teemal. nagu me kõik teame, pärast Helsingi protsessi on OSCE mänginud äärmiselt olulist rolli Euro-Atlandi julgeoleku arhitektuuris ning Euraasia strateegiates samuti. kõik äh, viib tagasi, viitab tagasi aastale tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa Korfu protsessile ja on kutsutud üles nüüd OSCE uus ülemkogu kokku kutsuda, et OSCE roll ka tegevustesse kanda ja selleks, et välja kujundada siis paindlikumad mehhanismid, millega selle organisatsiooni tegevust natukene võib-olla hoogustada ja ka nähtavamaks teha. me tervitame tänaseid äh, selleteemalisi arutelusid rahvusvahelisel tasandil me tahame, et Euroopa Liit ähm, kujundaks Astanas äh, toimuvaks kohtumiseks oma seisukohad välja ja tahaksime panustada ka omalt poolt siis äh, selle, nende arutelude kvaliteedi tõstmisele. tahame rõhutada, kui oluline on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon ja millist kasu temast võib tõusta. ilma aga suuri sõnu tegemata annan sõna härra Raudšekile kes eh, siis eh, räägib meile oma resolutsiooni eelnõu peamistest eh, punktidest. suur tänu, härra president, esimees. härra esimees, nagu te juba ütlesite, OSCE on viimase kolmekümne viie aasta jooksul kujunenud Euroopa Atlandi ja Euraasia julgeolekuarhitektuuri lahutamatuks osaks, see on minu meelest asendamatu ja mm, omalaadne organisatsioon sellepärast et geograafiliselt hõlmab see organisatsioon Vancouveri maapinda Vancouverist Vladivostokini, Ühendriikidest ähm, Aasiani, sinna vahele jäävad nii Euroopa Liidu liikmesriigid, Venemaa, aga ka kõik postsovjetlikud riigid, nii et see on väga-väga unikaalne ja ajalugu on äh, ka äh, tunnistanud seda, et OSCE kolm äh, mõõdet on unikaalsed, poliitilis-majanduslik mõõde, poliitilis-sõjaline mõõde, vabandust, majandus- ja keskkonnamõõde ning inimmõõde. Mm, ja kui me keskendume hiljutistele kriisidele, viimane neist Kõrgõzstanis, siis äh, ikka ja jälle on OSCE näidanud, et nad mängivad väga olulist rolli. loomulikult viimase kolmekümne viie aasta jooksul on maailm palju muutunud. julgeolekustrateegia on täiesti teistsugune, me oleme äh, silmitsi teistsuguste ohtudega, terrorism, äh, küberterrorism, inimkaubitsemine, narkootikumidega kauplemine, lisaks sellele energia, tarnekindluse küsimused ja nii edasi ja ma olen jällegi veendunud, et ka tänases maailmas võib OSCE mängida suuremat rolli. sellepärast ähm, käivitati ka kaks aastat tagasi Kreeka OSCE eesistumise ajal Korfu protsess. loomulikult vastati otseselt Venemaa presidendi üleskutsele alustada äh, arutelusid Euroopa julgeolekuarhitektuuri ajal osas. nagu te ütlesite, Kasahhid eesistujariigina tegid ettepaneku äh, kohtuda Astanas äh, kolmkümmend viis aastat pärast Helsingi konverentsi ja ma olen teiega täiesti nõus ja sellest tuleks rääkida siin ka täna. selle kohta, et milline on meie reaktsioon, mis on, mis saab olema Euroopa Liidu reaktsiooniks ja kuidas äh, vastavad äh, siis sellises olukorras Euroopa institutsioonid, sealhulgas Euroopa Parlament. seega see resolutsioon rõhutab seda, kui oluline on tasakaalu säilitamine kolme OSCE mõõtme vahel, poliitis-sõjaline, majandus- ja keskkonnamõõde ning muidugi inimmõõde ning lisaks sellele ka OSCE humanitaartegevus. ma ütlesin ja arvan ja ütlesin seda juba ka varem, et äh, tähelepanu peaks pöörama sellele, kuidas edasi arendada äh, neid mõõtmeid siis üksikuna, aga kuidas äh, keskenduda just nimelt majandus- ja keskkonnamõõtmele. mõel-, mõtlen siin siis energia tarnekindlusele või mõnedele olulisematele keskkonnaküsimustele lisaks sellele veel äh, sõjalise mõõtme lisandväärtus. OSCE on varem mänginud selles osas olulist rolli, näiteks nagu avatud äh, taeva kokkulepe aastast üheksakümmend üheksa, Viini dokument, äh, relvastat-, relvajõudude vaheline kokkulepe ja nii edasi, kuid on olnud ka mõningaid tagasilööke, tuletan meelde ainult kahe tuhande kaheksanda aasta Gruusia konflikti, konflikti, konflikti kus ei suudetud äh, lahendada siis äh, näiteks ka Transnistria probleeme, Taga-Kaukaasia probleeme ja nii edasi, aga äh, see sõjaline mõõde on oluline ja on hõlmatud siis ka meie resolutsiooni. räägime peaks ka sellest, kuidas me saaksime paremini kaasa aidata nende ühiste eesmärkide täitmisele. rääkima peaks äh, ka meie suhetest äh, OSCE-ga, siis parlamendi suhetest OSCE-ga, kuidas parlament saab panustada. ja minu isiklik äh, kogemus on näidanud seda, et me peaksime mõtlema veidi ka sellele, kuidas toestada oma su-, suhteid OSCE Parlamentaarse Assambleega. ehk oleks mõttekas oma osalust suurendada selles, sellel assambleel. ja veel ütleksin nii palju, et nõukogu peaks kindlasti tagama selle, et OSCE tippkohtumisele oleks kutsutud ka Euroopa Parlamendi president Äh, siis kaaskondlasena äh, Euroopa presidendi äh, osalusel. meie raport on veel avatud, ma ootan põnevusega arutelusid, ootan teiepoolset panust. neljateistkümnenda septembrini võite veel esitada muudatusettepanekuid viiendaks oktoobriks peaks siis olema asi nii kaugel, et saame juba resolutsiooni hääletusele võtta. suur tänu, härra esimees, sellega ma piirdun oma sissejuhatuses. suur tänu, härra Raudšek, järgmisena saab sõna härra Scholz, teil on kolm minutit. Ähm, ich bedanke mich ähm, für die möglichkeit auch als suur tänu, et ka mina variraportöörina saan äh, sõna ja et ma saaksin siin äh, selgitada mõningaid äh, lähenemisi. kõigepealt ma sooviksin tänada selle esitatud raporti eest, ma leian, et see läheb väga õiges suunas, nimelt et me peame mõtlema selle üle, kuidas Euroopa Liit saab tõelise usaldusväärse koostööd kõikide Euroopa riikide vahel abistada ja sellele kaasa aidata, ma arvan, et siin on oru-, meil on väga palju ühiseid ähm, huvisid lähenemises, mis puudutab just OSCE tööd. nüüd, mis puudutab kollektiivse ähm, kaitse äh, lähenemise mõõdet OSCE raames, et kas seda peab äh, ja saab Euroopa Liidus kasutada ka mm, tulevaste äh, konflikti ennetamist ja konflikti lahendamiste äh, jaoks. see puudutab ka äh, Kasahhi eesistumise aega. nimelt äh, ma arvan, et kõik osalejariigid peaksid väga selgelt sellest rääkima, me teame, et meil on olemas pinevaid konflikte Euroopa territooriumil ja ka nendel territooriumitel, kus OSCE saab äh, olukorda mõjutada, peab seda mõjutama. ning viimaste aastate vastavaid sündmusi ka mainiti just. kolmandaks, ma olen vägagi nõus keskkonna osas äh, öeldutega, nimelt OSCE peaks rohkem keskenduma ka ühistegevusele äh, keskkonna, kliimakaitse osas me peame OSCE-d kasutama rohkem ka kliimamuutuste vastases tegevuses. üks punkt, kus mul oleks teistsugune lähenemine, see puudutab seost OSCE ja NATO vahel. ma arvan, siinkohal ka järgnevate arutelude raames me peame rääkima sellest, kas OSCE peaks tõesti olema see organ, kus Euroopa riikide koostöö, niisiis Euroopa Liidu ja teiste riikide mm, koostöö äh, saaks ähm, õiguslikult siduvalt äh, kindlaks määrata. suur tänu. suur tänu. härra Scholz, härra Kirillov. Grazie, president uh,. I also would like very much to comment. mina sooviksin ka tänada kolleeg Liberotšekit raporti eest. ma arvan, et tegemist on tasakaalustatud raportiga. ja õigesti ajastatud ka, siin on väga häid mõtteid kõige tähtsamates küsimustes. kuidas nimelt tugevdada OSCE rolli? me oleme näinud, et OSCE roll on vähenenud sellel on omad põhjused, aga me peaksime aktiivselt nüüd kaasa lööma, arvestades Lissaboni lepingu jõustumist, et äh, seda organisatsiooni tugevamaks muuta. enne kui üksikasjaliste märkuste juurde minna, tahaksin öelda, et tugevdada saab OSCE-d läbi Euroopa Liidu tugevama rolli arvan, et härra Rootšek on äh, siin väga veenvalt öelnud, et mida tugevam on Euroopa Liidu roll, äh, seda tugevamaks muutub OSCE, mitte vastupidi. mina tahaksin muidugi rääkida mitte ainult Euroopa Liidust, vaid kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest, sest organisatsiooni poliitiline ja sõjaline dimensioon on meie jaoks väga oluline. ja teatud aspektides tekitab see muret. täiesti õigesti on artiklist kuus või lõikest kuus räägitud konfliktidest meenutagem siin kahe tuhande kaheksanda aasta Gruusia-Venemaa eh, konflikti, aga tuletagem meelde ka Mängi-Karabahhiat ja Transnistriat. nii nagu ka teistes raportites, ka minu raportis Põhja-Kaukaasia kohta, tuleb rõhutada Euroopa Liidu tugevamat rolli. Euroopa Liit, Liidu poolt oleks vaja ka uusi algatusi majandus- ja keskkonnadimensiooni puhul lõikes kümme võiks ka öelda, et tahaksime tugevdada liikmesriikide omavahelist regionaalset koostööd. see äh, on seotud muidugi usaldusmeetmete suurendamisega, sest teatud ajaloolistel põhjustel, mingitel, mingite konflikti tõttu ei ole regiooni riigid alati valmis omavahelist koostööd arendama, teisest küljest on ikkagi väga hea pingeid vähendada ja, ja head niisugust tervet õhustikku luua. võib-olla on vaja veel toonitada ka eh, põgenike ja kodust lahkuma sunnitud miljonite inimeste olukorda. kõikides nendes küsimustes võib OSCE tugevamat rolli mängida, aga tähtis on see, et arvestades Euroopa Liidu uusi pädevusi, mis tulenevad Lissaboni lepingust, on vaja äh, suuremat vastutust endale võtta ja aktiivselt osaleda me oleme küll Minski grupis osalised, aga meil peab ka olema mingisugune mandaat. suur tänu härra Kirillovile ja järgmine kolleeg, palun, kolm minutit. które zostały podkreślone e, w przedłożonym raporcie przez pana posła Rołczka, który jest... Suur tänu. Härra Rołtšeki raportis kirjeldati väga olulisi sündmusi. See raport on ka väga huvitav. Eelkõige, mis puudutab Korfu konverentsi ja Korfu protsessi, mille algatas Vene Föderatsiooni president härra Medvedjev viimasel aastal toimus ka ülevaatekonverents ja see oli siis OSCE konverents, mis veelgi tugevdas Corfu äh, protsessi. Corfu protsess puhus sisse ka uut indu OSCE tegevusele ning äh, me peaksime ära kasutama selle organisatsiooni tõhusust ja mõjusust kuid me peaksime ka vaatama, kuidas me saaksime tugevdada äh, selle organisatsiooni reaktsiooni erinevatele äh, sündmustele. Äh, näiteks Euroopa tavarelvastuse piiramine on üks väga keerulisi ähm, tegevusvaldkondi, see on siin raportis ka mainitud Korfu protsess on ka senisest rohkem tegelenud just usalduse ja turvalisuse suurendamise meetmetega. ma arvan, et me peaksime seda meedet väga positiivselt hindama. samal ajal ma arvan, et äh, dialoog peaks olema mitmemõõtmelisem. see ei tohiks keskenduda ainult äh, ainult julgeolekule. nimelt mõned osalisriigid ähm, peavad silmas eelkõige seda äh, huvi. ka nii-öelda pehme julgeolek on äärmiselt oluline tegevusvaldkond OSCE raames. Äh, Kasahhi eesistumine on väga suureks edusammuks äh, Kasahstanile ja Astana konverentsist saab kindlasti ka äh, edukas. ja selle äh, konverentsi tulemuseks peavad olema kindlasti konkreetsed ähm, äh, sammud. meil peab olema ka konkreetne tegevuskava, ma arvan, et selles osas me oleme kõik ühel nõul ministrite eh, nõukogude ja teiste kokku eh, ja teiste istungite kestel me oleme näinud, et liikmesriigid on rohkem ja rohkem huvi üles näitamas OSCE tegevuse vastu. ja ma arvan, et me peaksime ka seda rõhutama äh, raporti projektis. veel üks punkt ma arvan, et me peaksime protsessi suunama sellisel äh, moel, et Astana äh, kokku, äh, kokku, konverents annaks meile konkreetseid tulemusi. see on äärmiselt oluline organisatsiooni edasi tulev, tegevuse jaoks, suur tänu ja härra Tän-, vabandust, teine kõneleja uh,. Thank you, Mr Chairman, my congratulations suur tänu, õnnitlen samuti äh, põhjaliku tasakaalustatud raporti eest raportöör Rootšekit. mõni aasta tagasi to-, osalesin mina äh, kampaanias toetamaks Kasahhi eesistumist OSCE-s, e äh, eelmine valitsus oli selle vastu olnud, aga nüüd peab ütlema, et OSCE on niisugune huvitav loom. ma ei liialdaks tema tähtsusega, aga mõnikord tekib konflikt tema julgeolekurolli ja tema eh, niisuguse ägeda demokraatia kaitsmise vahel. ma räägin siin Varssavi eh, büroost OSCE-s, mis tegeleb just demokraatlike institutsioonidega, rääkides oranžist revolutsioonist Ukrainas peab ütlema, et Odiir küll ei märganud mingisuguseid pettusi valimiste käigus, kuigi meie parlam-, siit parlamendist nägime neid minu meelest ei ole OSCE või ODIR eriti demokraatlik, aga siiski ähm, Kesk-Aasia riigid, äh, Lääne-Euroopa riigid, USA moodustavad siiski väga unikaalse struktuuri äh, Kesk-Aasias on hakanud aga tekkima ka äh, konkureerivad struktuurid, kes soovivad oma võit võimu äh, ja laiendada näiteks Shanghai julgeolekukoostöö organisatsioon, mis on rohkem venemeelne. tundub, et äh, need organisatsioonid on paralleelsed, aga samas võib-olla ka saab OSCE olla äh, neutraliseerivaks organisatsiooniks teatud riikide mõjule, kes ka Aasias ma aktsepteerin seda, et OSCE on eriti tähtis Lõuna-Kaukasuses, külmutatud konfliktide lahendamisel Moldovas, Transnistria konflikti puhul. üks teemasid, mida ma olen ka varem tõstatanud, raportis seda ei ole, võib-olla raportöör siiski kavatseb selle sinna sisse võtta, on mure selle üle, et meie saadame parlamendist vaatlusmissioone valimistele riikidesse, eh, mis ei ole OSCE või mis on OSCE liikmesriigid, OSCE Parlamentaarne Assamblee, Euroopa Nõukogu ja siis meie Euroopa Liidu äh, parlamendist, aga Euroopa Parlamendi delegatsioon on alati nagu mingisugune äh, noorem vend seal, äh, OSCE parlament, parlamentaarse assamblee liikmed alati juhatavad delegatsioone, koostavad suurema osa raportitest, nüüd siin räägitakse OSCE Parlamentaarse Assamblee ja ja Euroopa Parlamendi suhetest küll äh, lõikes neli, aga siin ei räägita, mikspärast peaks Euroopa Parlamendi vaatlusmissioon valimistel alati olema nii-öelda noorema venna rollis või mingisuguses abistava käe rollis ainult. <clears throat> suur tänu, härra Tänuk. järgmiseks saab äh, lõppsõnaks sõna härra Lautšek. suur tänu, võtan punkti haaval läbi selle, mida kolleegid ütlesid härra Scholz, härra Tänak ja teised viitasid eh, Kesk-Aasiale minu meelest on tegemist äh, piirkonnaga OSCE jaoks, kus, nii nagu näitas ka Kõrgõzstani kriis, äh, võiks mängida suuremat äh, ja olulisemat rolli. see oli ka põhjenduseks selle taga, miks Kasas-, Kasahstan on praegu OSCE eesistujariik. ootused selles osas olid väga suured ja roll anti Kasahstanile just sellepärast et nad saaksid mängida olulisemat rolli. see on oluline ja minu meelest tuleks seda ka rõhutada meie resolutsioonis. sellele me peaksime viitama ka oma soovitustes, sest et ei puuduta see minu meelest mitte ainult Kesk-Aasia piirkonda ja Kesk-Aasiast äh, pärit OSCE liikmesriike, vaid julgeolekuohtude levimise risk äh, on nii Afganistanist kui ka Pakistanist äh, täiesti tõsine, kui me räägime näiteks narkootikumidega kaubitsemisest. nii et tõesti, kordan veel, väga oluline. Äh, Scholz rääkis keskkonnakaitsest, kliimaküsimustest see dimensioon kindlasti tulevikus äh, muutub järjest olulisemaks, nii et kui teil on äh, mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid mulle teha muudatusettepanekute vormis, siis laske minna. Äh, ma ei ole teiega nõus, aga NATO rolli osas. ma tõesti rõhutan meie resolutsioonis, et äh, meie endi huvides on OSCE äh, toestamine, äh, oluline on meie jaoks ka Euroopa Liidu rolli suurendamine, eriti pärast Lissaboni lepingu jõustumist tänu sellele, et meil on kõik uued meetmed kasutusel ja nii edasi. kuid meie huvides kindlasti mitte ei ole nõrgestada teiste institutsioonide või organisatsioonide rolli, eriti just nimelt NATO rolli. seda sellepärast, et NATO-l on endiselt jätkuvalt mängida väga oluline roll, rääkides Euroopa liikmesriikide julgeolekust, siis äh, minu meelest mitte keegi teine ei saa nende rolli praegu etendada. muidugi NATO ei saa tänaste vahenditega täita Kesk-Aasias äh, jõulisemat äh, ülesannet. kuid, kuid ma arvan, et kui me koondame jõud, OSCE, Euroopa Liidu ja NATO jõud, siis on võimalik saavutada mõningaid eesmärke, mida OSCE justkui peaks täitma. härra Kirillov Teie rääkisite regionaalsest koostööst, mina ei ole selle vastu, sugugi mitte vastupidi. sellepärast, et regionaalne majanduskoostöö võiks mängida mitte ainult väga olulist majanduslikku rolli, vaid panustab otseselt ka usalduse ülesehitamisele, inimkapitali väljakujundamisele, e, inimestevaheliste kontaktide väljaehitamisel on see oluline, turismisektori väljaarendamisel ja nii edasi kuid ärgem unustagem, et äh, tegemist on äh, tohutu territooriumiga, mida OSCE katab Vancouverist Vladivostokini ja väga raske on ju muidugi seda regiooni, seda piirkonda näha regioonina. jah, härra Žibi, äh, ma olen teiega täiesti nõus, teinekord tõesti tekitab meile meelehärmi, nii nagu ka OSCE teistele liikmesriikidele see, et äh, osades äh, lahendamata konfliktides, olgu see siis Mägi-Karabahhi ja Transnistria või kus iganes, ei ole OSCE äh, suutnud täita oma rolli nii tõhusalt, kui meie seda neilt ootaksime ja ma arvan, et selles vallas on tööd veel kindlasti teha. Korfu protsess, te ütlesite, et mitte ei peaks äh, keskenduma ainult julgeolekule, mille tagavad relvajõud, vaid ka pehmetele julgeolekumeetmetele ja sellepärast ma rääkisingi kõikidest nendest uutest julgeolekuriskidest, mille puhul on pehme julgeolek väga oluline. kuid olen teiega nõus ka selles osas, et tähtis on, on inimõiguste mõõde tõesti. kuid samas, ja siin vastan ka härra Tsanukile, et äh, inim- ja kodanike õiguste levitamine, demokraatia ülesehitamine, see on kõik protsess ja kui me vaatame OSCE senist ajaloolist rolli, siis me oleme näinud, et nendel on olnud väga tähtis osa taoliste protsesside arendamisel. väga paljud äh, meie seast üldse ei istuks täna siin kojas, kui äh, seitsmekümne viiendal aastal ei oleks Helsingi dokumenti vastu võetud, ma vaatan siin Poola-Tšehhi kolleegide poole, meil olid küll kodaniku liikumised, inimõiguste alased liikumised, mis küll kõik panustasid äh, kommunismi kokkuvarisemisele, ja inimõiguste levikule ja demokraatia kontseptsiooni levikule, aga OSCE-l oli kõiges selles väga suur roll me ju teame, et mitte kõik OSCE liikmesriigid isegi veel ei ole täiesti demokraatlikud. nii et me peame tööd tegema konkreetsete res-, tulemuste saavutamise nimel. seda OSCE tõesti vajab ja siit võiks tullagi meie panus. nii et ma kutsuksin üles kõiki järgnevatel nädalatel mõtlema sellele, milliste konkreetsete plaanide soovitustega saaksime me välja tulla selleks, et äh, OSCE tippkohtumisel, aga ka enne juba seda tippkohtumist oleks meie panus äh, sellesse arutellu natukene konkreetsem. ja veel äh, härra Tänak mainis Odhiiri. on oluline, et see inimõiguste organisatsioon jääks sõltumatuks et kellelgi ei oleks võimalus mõjutada selle organi iseseisvust, nende roll on ülioluline inimõiguse demokraatia edendamisel, ka vähemuste õiguste kaitsmisel. see ei ole tähtis mitte ainult Kesk-Aasia või Postsovetliku territooriumi kontekstis, aga vaadakem, millised on tänased arutelud, päevakajalised mustas kogukondade olukord meie endi liikmesriikides nii et äh, jällegi, minu meelest on see ääretult tähtis. nüüd äh, valimisvaatlusmissioonid, miks oleme meie alati jäänud äh, seal noorema venna rolli? selles osas ma arvan, et kindlasti tuleks OSCE-s meie Äh, positsioone tugevdada, nii Euroopa Liidu positsioone kui ka Euroopa Parlamendi positsioone. ja siit ma jõuangi tagasi selle juurde, mida ma ütlesin varem, me peaksime ilmselt mängima suuremat rolli parlamentaarses assamblees OSCE-s. E ja nii võib-olla samm-sammult jõuaksime selleni, et äh, meie mm, osalus oleks ka võib-olla natukene mm, äh, võrdsem teiste partneritega võrreldes valimisvaatlusmissioonidel nii et suur tänu kõikide märkuste eest, ootan huviga muudatusettepanekuid. ja nagu ma ütlesin, vist neljateistkümnes september on nende esitamise tähtaeg, suur tänu. C'è un fuori programma, il signor Schulz vuole intervenire due minuti per favore. Teil on kaks minutit, härra Schulz. härra esimees, ma tegelikult äh, andsin juba enne märku, et ma soovin sõna võtta, kuid ma arvan, et kogemata te ei pannud mind tähele. et väga hea, et te mulle nüüd ikkagi kõne kannate, ma leian, et see resolutsiooni projekt on väga oluline, väga hea. eelkõige seetõttu, et OSCE rolli ja tööd on kolmes mõõtmes ähm, analüüsitud ja hinnatud ja härra Lutšek seda ka kirjeldas väga täpselt oma ettekandes. siin äh, viidati ka härra Medvedjevi äh, rollile Korfu protsessi käiku panemises, kuid ma arvan, et Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi huvides on äh, OSCE rolli tugevdamine ja tegevuse laiendamine, kuid äh, Venemaa puhul mul on selline tunne, et siin on tegu muutustega nende huvides OSCE Äh, suunas ja ma arvan, et peaksime sellele ka kriitiliselt äh, tähelepanu pöörama. oluline on see, et äh, OSCE ja eel- ja varasemad Nõukogude vabariigid on samuti OSCE liikmed. kuid ma leian, et Venemaa tegevus ei ole just tingimata konstruktiivne, me oleme seda näinud Kaukaasia konfliktis, me oleme seda näinud ka Tšetšeenia konfliktides ja ka viimastel kohalikel omavalitsustel oli tegu ilmselgete valimispettustega, seda isegi härra Medvedjev ise tunnistas. nii et ma ütleksin, et me peaksime siin ka kriitiliselt eh, lähenema sellele, et eh, ka Venemaa poolelt oodatakse konstruktiivset eh, koostööd ja OSCE siseselt tuleks kokkulepetest kindlasti kinni pidada, nii et ma loodan, et ka selline viide tuleks siia projekti sisse, siis ma oleksin teile väga tänulik selle eest suur tänu. et äh, härra raportöör, võib-olla soovite veel selles osas sõna võtta? Replica brevissima e molto efficace. Qualche notazione sul calendario di questa relazione e.... niisiis veel kord äh, ajakava neljateistkümnes september keskpäev on muudatusettepanekute äh, esitamise tähtaeg, viies oktoober toimub arutelu ja äh, raporti vastuvõtmine ning äh, täiskogul on hääletamine oktoobri täiskoguks kavandatud. tänaksin härra raportööri ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juures on parlamendi seisukoht nõukogu muudetud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve projekti kohta. see puudutab kõiki jagusid. arvamuse koostaja on härra Salafranca. tema oli selle äh, raportiga tegelenud, kaheksakümmend seitse muudatusettepanekut on esitatud ja sõna saavad ka äh, variraportöörid selgitusteks. kõigepealt saab sõna ka härra Salafranca, palun. Eh, eh, suur tänu, härra esimees. enne kui äh, ma lähen äh, asja tuuma juurde, tahaksin lühidalt meelde tuletada veel kolleegidele rubriik nelja eelarve konteksti. Euroopa komisjoni ettepanek, kui me siis räägime välispoliitika peatükist, näeb ette eelarve tõstmise viie koma viie protsendi võrra, kogu aasta kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve seega suureneb üsna oluliselt. kui me vaatame, mis on äh, toimumas rubriigis viis, siis me näeme, et seal äh, kasvab eelarve ainult null koma seitsekümmend seitse protsenti. sellest võib tu-, tunduda, et äh, meie välistegevus järsku on prioriteetsemaks muutunud, kuid tegelikult näitab see seda, millised on olnud meie vead aastast aastasse nimelt ähm, eelarve eelnõus on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku oluliselt tõsta vahendeid äh, kriisidele reageerimiseks kakskümmend viis protsenti on suurendatud stabiilsusvahendi vahendeid, eh, ühtne välis- ja julgeolekupoliitika kuusteist protsenti, Euronestile seitseteist protsenti juurde, lõunanaabrusprogramm kuusteist koma kuus protsenti ja Afganistani vahendeid siis jäetakse samaks, nii et kokku eh, siis kuskil kakskümmend viis protsenti keskmiselt suurenevad vahendid eh, ka sellel eelarvereal. Eelarve kuskil tuleb seega siis aga teha tõsiseid äh, kärpeid. näiteks kui me vaatame Palestiinale eraldatud abisummasid, siis siin on oluliselt äh, neid vähendatud üheksakümmend viis miljonit, valimisvaatlusmissioonid, millele viitasime eelneva päevakorrapunkti all, kus parlament äh, läbirääkimistel teiste institutsioonidega mitte ainult ei võta esimehe kohta üle, vaid ka maksab nende valimisvaatlusmissioonide eest peab, saab endale nüüd õiguse ka missioonidelegatsioonide juhi ameti nimetamisel. koostöö Jeemeniga on sattunud löögi alla, seitseteist protsenti näiteks on sinna minevaid vahendeid vahend-, vähendatud ja pärast eelarve eelnõu esitamist kujundas siis nõukogu välja oma seisukoha, mille eesmärgiks on olla siis eelarve mõttes suhteliselt jäik Äh, ette on näha kärpeid äh, kogusummas umbes sada miljonit eurot ning äh, vähendatakse ka operatiiveelarvete eelarveridasid. nõukogu poliitikale lisaks aga on suurenenud reservid seitsmekümnelt miljonilt saja neljale miljonile eurole ning nõukogu on äh, vaatluse alla võtnud ka komisjoni tegevuse ning on vähendanud äh, makseeraldisi üsna olulisel määral Ko. ja minu strateegia peaks olema kirjas ka äh, nendes dokumentides, mis teile on jõudnud, kuid ma tahaksin äh, tagada selle, et Euroopa Liidu välistegevus siiski jääks vee peale, et me täidaksime kohustusi, mille me oleme endale juba võtnud. samas ma muidugi mõistan, et äh, välisteenistuse loomiseks on ka vaja vajalik, korralikke ressursse härra esimees, me peame kuidagi üritama selle kõik lepitada eelarvedistsipliine, distsipliinikultuuriga. me kõik teame, et äh, eelarveprotsess üldiselt äh, päädib alati eelarvekomisjonis ning äh, ma olen teie ees täiesti avameelne, kavatsen olla äh, avatud suhtumisega muudatusettepanekute osas, ütlen, et kavatsen äh, heaks kiita kõik muudatusettepanekud, mis mulle, mis te meile esitate, aga see ei oleks muidugi õige, sellepärast et see ei ole mõistlik, me peame välja selgitama, millised on kõige olulisemad vajadused ja üritame siis äh, omavahel lepitada erinevaid vajadusi. peame leidma õige lähenemise tagada tuleb ka see, et eelarve oleks tasakaalus, tagada see, et me ei maksaks rohkem välja, kui on vastuvõetav, sellepärast et kui me kõik muudatusettepanekud vastu võtaksime, nagu ma seda tahaksin teha, siis me lihtsalt ajaksime oma eelarve lõhki ja eelarvekomisjon muidugi ei toetaks meie ettepanekuid. nüüd selle eelnõu osas veel kaks äh, märkust, esitatud on äh, seitse muudatusettepanekut, äh, enamusega ma saan vist olla nõus, äh, nad on suhteliselt mõistlikud, äh, proua Brandner on ka kohale jõudnud ja ma ütleksin talle nii palju, et mis puudutab muudatusettepanekut number kaks, ja seda, kui palju ta pöörab tähelepanu konflikti ennetusele, siis ma olen hea meelega valmis selle muudatusettepaneku vastu võtma, kui see pannakse õigesse konteksti. minu meelest äh, välistegevuse poli-, välissuunaline tegevus peab jah, keskenduma kriisi haldamisele, aga ma ei tea, kas see on meie peamine prioriteet. nii et võib-olla peaks läbi suulise muudatusettepaneku teie muudatusettepaneku kuidagi siis arvesse võtma, et see saaks resolutsiooni sisse. härra Gualtieri on esitanud kaks muudatusettepanekut, üks puudutab vajadust äh, eelarve jäikuse järele, ma tahaksin härra Gualtierit tänada selle eest, et ta on äh, Äh, minuga koostöös üsna mitmele muudatusettepanekule allkirja andnud ja seega ma olen täiesti valmis äh, ja hea meelega valmis äh, tema muudatusettepanekuga nõus olema, kui me muidugi oma kohustuse suudame kinni pidada. härra Kukan on samuti esitanud muudatusettepaneku, mille samuti hea meelega heaks kiidan, aga nüüd siis äh, asja Äh, nii-öelda mõrade juurde, äh, ärgem unustagem, et eelarve puhul tuleb alati arvestada numbritega. nüüd äh, kogu see eelarve, viiskümmend kaks muudatusettepanekut on esitatud, sealhulgas ka härra Gualtieri on üsna mitu neid esitanud. Nendest muudatusettepanekutest umbes kaheksakümmend protsenti tegelikult on juba härra Gualtieri muudatusettepanekutega kaetud või seal kirjas põhimõtteliselt siis tuntakse muret näiteks sellepärast, et me peame keskenduma ÜVJP-le eelarve mõttes prioriteet, kui prioriteedile, aga kui me räägime erakorralistest meetmetest, siis äh, põhimõtteliselt on tegemist täieliku katastroofiga. nii et meie ülesanne on praegu tagada siin parlamendi pädevuste alalhoidmine härra Gualtieri, Brock ja Verhofstadt praegu on kaasatud aruteludesse su-, uue välisteenistuse loomise osas, ei tohi unustada ka läbipaistvusmeetmeid. selle osas tuleb vahendid suunatada, suunata reservidesse, et parlament saaks oma järelevalvepädevust täita. samuti oleme teinud ettepaneku oluliselt suurendada vahendeid mis peaksid minema meie jõupingutustele Palestiina omavalitsuse toetamisel, see on väga oluline, arvestades seda, et äh, rahuläbirääkimised äh, käivituvad taas, ma olen olnud komisjoniga ühenduses selles küsimuses ning komisjon on öelnud, et äh, need kärped, mida nõukogu tegid, olid märksa suuremad kui kui äh, vastab tervele mõistusele, nii et neid vahendeid tuleb uuesti suurendada. nüüd valimisvaatlusmissioonid, nagu ma ütlesin härra esimees alguses, tegemist on ühe peamise Euroopa Parlamendi kätes oleva instrumendiga, äh, me juhime neid äh, missioone tihti, meie liikmed on nendes missioonides osalevad ning lisaks sellele nimetame siis ka neid missioonide liikmeid ametisse ja seega on minu meelest meie kohustuseks garanteerida see, et valmisvaatlusmissioonidel on ka piisavalt vahendeid, me ei saa siin vahendeid lasta sugugi vähendada võrreldes eelmiste aastatega. ma tahtsin rõhutada seda, kui oluline on poliitilises mõttes parlamendi jaoks taoliste missioonide käigus hoidmine. nüüd inimõiguste kaitse maailmas, ka siin ei tohiks minu meelest vahendeid kärpida võrreldes eelmiste aastatega või võrreldes siis teiste eelarveridadega. nii et ka siin tuleksime meie tagasi esialgse komisjoni ette pandud summa juurde ta-, juurde halduskulud. komisjon on ette näinud siin kärpeid, mis ulatuvad viiekümne nelja miljoni euroni summa on nüüd aga kärbitud seitsme ja poole miljoni peale, nii et see oleks mõistlikum nii et põhimõtteliselt öö, äh, oleme me taastanud öö, äh, oma usaldusväärsuse säilitamiseks öö, äh, umbes seitsekümmend protsenti esialgsetest maksekohustustest. proua Jäädenmägi esitas üsna mitu projekti öö, stabiilsuse tagamiseks ka teiste fraktsioonide kolleegid ja ma tahaksin öelda nii palju, et praegusel kujul, härra esimees, parlament äh, ei tohiks sugugi rahul olla, sest et komisjon ei ole veel välisteenistuse osas üldse eelarvet esitanud ja muidugi kogu see eelarveprotsess äh, aastal kaks tuhat üksteist äh, on mõjutatud just nimelt sellest, nii et minu meelest on meil siin kattuvuse ja topelttöö oht. muidugi, kui me ei suuda siis nüüd seda asja praegu ära lahendada üsna mitu muudatusettepanekut on sellist, äh, mille osas ma tahaksin äh, komisjoni arvamust teada, üks on proua Haudala muudatusettepanek, äh, mis toob sisse võimaluse Euroopa Liidu erisaadiku ametisse nimetamiseks ja proua Flootre on esitanud äh, ka väga huvitava muudatusettepaneku, minul on oma seisukoht selles osas juba selge, kuid ma tahaksin teada, mida ütleb selle peale Euroopa, Euroopa Komisjon. nimelt proua Flootre on teinud ettepaneku reservi suunata vahendeid äh, Tuneesiaga õiguskoostöö arendamiseks, äh, aga et need, need vahendid on ette nähtud eelarvest, nüüd ta tahaks need suunata reservi seniks, kuni olukord riigis paraneb ja proua Brandner on teinud ettepaneku Äh, ettevalmistavaks tööks, äh, see on siis projekt, mille eesmärgiks on välisteenistuse loomiseks äh, vahendajate grupp luua. härra esimees, nagu ma tean, koostatakse praegu raportit selle kohta, kuidas rahaliselt või finantsmõttes hakatakse haldama välisteenistust, nii et jällegi ma tahaksin teada, mida arvab komisjon sellest ja loomulikult olen valmis kõikideks äh, kolleegide poolseteks äh, kommentaarideks ja enne esmaspäevast kohtumist tahaksin arvestada nii paljude muudatusettepanekutega kui võimalik, kuid loomulikult tuleb äh, tagada see, et me oleme siiski suhteliselt nii-öelda karmikäelised oma lähenemises, aga samas siis tuleme vastu nii paljudele kolleegidele kui võimalik nagu ma ütlesin, enamus nendest ettepanekutest on ka juba minu ja härra Gualtieri muudatusettepanekutes sees niikuinii, nii et ähm, see töö peaks sujuma. suur tänu, härra Salafranca! ja aru-, alustagem kõigepealt variraportööridest ja siis äh, kronoloogiliselt äh, sõna teised härra, härra Gualtieri, kolm minutit sotsialistide vari. Äh, suur tänu, härra Salafranca! suur tänu ka, härra esimees. tänan härra Salafrankat tehtud töö eest. ta on olnud ka oma tegevuses väga aldis dialoogidele. ja see on äärmiselt oluline sellises väga keerulises poliitilises ähm, rahandusküsimuses. parlament peab oma arvamuse koostama väga selgelt need äh, numbrid, mille osas parlament peaks tõsiselt järele mõtlema, härra Salafranco juba äh, tõi esile, ma ei hakka enam neid loetlema. aga just nimelt äh, Palestiina osas on meil väga vähe mänguruumi vaatame, kogusummade suurenemist eelarves. ja siin on peatükk nelja osas ähm, arve vähendatud äh, kümne protsendi võrra. aga mul ei ole päris selge, mis on selle äh, vähendamise taga, mida nõukogu sellega just mõtleb see on ju ikkagi väga oluline peatükk ja praeguses ähm, variandis on see eelarve väga vähe, mitte eriti usaldusväärne. nüüd ähm, lähenemisabi, äh, siin me peaksime eelkõige rõhutama just Euroopa Liidu usaldusväärsust. ja me peame neid vahendeid ka paremini kontrollima minu meelest on äh, nõukogu siin edenenud väga negatiivselt, nagu öeldud, äh, kontekst on äh, ja tingimused on negatiivsed, seda, seda me kõik teame. ja me peame tagasi tulema aktsepteeritava menetluse juurde, nimelt mis puudutab just ähm, Euroopa Liidu vahendeid, mis on määratud praegu Euroopa välisteenistuse jaoks siin on ette nähtud väga palju kärpeid. nõukogu on tõesti väga palju kärpeid ette näinud äh, eelarves. samuti on äh, siin küsitavusi maksukohustuste osas äh, Palestiinale julgeoleku- ja kaitsepoliitika eelarve osa on siin kõige olulisem praegu ja lõpetuseks ma sooviksin härra Salafrankale öelda, et ma ei toeta neid vahendeid, mis on ette nähtud Tiibetile, see, need vahendid, mis on välja pakutud Tuneesia jaoks, paistavad mulle ka olevat küsitavad äh, proua Brandnerile. Teie märkus oli väga huvitav, kuid mul on vaja veel lisaselgitusi selle kohta. nii et see oli minu arvamus lühidalt nende ettepanekute kohta. ja ma paluksin kolleegidelt, et nad toetaksid härra Salafranca senist tegu, tegevussuunda. suur tänu ja nüüd proua Jäätelmägi. All... suur tänu kõigepealt tahaksin üldise eelarve kohta ütlema, et me peame olema väga ranged. liikmesriikides kärbivad mitmed valitsused kriisi tõttu eelarveid. ja ma arvan, et äh, ei ole aktsepteeritav, kui Euroopa Liidu tasandil kasutatakse järjest rohkem raha. seega Äh, hoidkem sedasama joont, mida praegu hoiavad liikmesriikide valitsused. isegi kui ma nii räägin, tean, et äh, see summa, mis on eraldatud välis te-, äh, tegevusele, ei ole eriti suur ja tähtis on see, et me olulisi küsimusi rõhutaksime ja minu arvates on tähtis ka rõhutada järelevalvet. tahaksin välja tuua seejärel neli punkti eelarvest. olen üllatunud nõukogu negatiivse suhtumise osas sel aastal suunati Haitile üle saja miljoni euro, aga nüüd kavatseb erakorralisteks meetmeteks makseassigneeringutena mitte midagi ette näha. rahvusvahelised doonorid ei ole andnud Haitile seda abi, mida nad on lubanud arvan siiski, et peame Haitit abistama ja mul on hea meel tunnistada, et mitte ainult meie fraktsioon, vaid ka teised fraktsioonid on selle poolt, et kakssada kolm miljonit siiski eraldatakse erakorraliseks abiks. nüüd stabiilsusinstrumendist. peaksime jääma komisjoni ettepanek tuleviku juurde, mis nõuab piisavat konfliktiennetuse ja kriisiohje rahastamist, iseäranis tsiviilkriiside puhul, eh, stabiliseerimismissioonide loomise puhul. Nende finantseerimine peab olema tagatud. kolmandaks tahaksin rääkida Euroopa naabrusprogrammist. meil on äh, murettekitavaid probleeme otseses naabruses ja äh, arvan, et Euroopa Liit peab äh, idapoolsetele naabritele ja ka lõunapoolsetele naabritele piisavalt eraldisi tegema, sest need on väga olulised piirkonnad ja kindlasti tuleks ka tugevdada nende vahendite kasutamist ja lõpuks tahaksin rääkida Läänemere strateegiast, eh, mis on saanud raha Ida-Euroopaga naabruspoliitika ja koostöö rahastust. aga me peaksime ära kasutama ka teisi eh, olemasolevaid fonde ja rahastuid, et toetada Läänemere strateegiat. suur tänu, proua Jäätenmägi proua Brandner, roheliste variraportöör, palun kolm minutit. suur tänu. tahaksin samuti paari punkti kommenteerida. kõigepealt härra Salafranca, suurepärane töö on tehtud. tänan teid, tänan teid ka valmiduse eest arutada eh, meiega seda raportit räägin vahenduse toetamisest lühidalt. on olemas selline nõukogu otsus kahe tuhande üheksandast aastast, kus öeldakse, et vahendustegevust tahetakse tõhustada ja soovitakse Euroopa rolli vahendajana suurendada ja luua toetusgrupp, aga seda praeguste vahenditega ei ole võimalik teha ilmselt peaks olema mingisugune vähemalt ettevalmistav samm äh, tehtud, et, et see grupp tulevikus ka luua. olen parlamendiliikmetega teistest komisjonidest arutanud seda küsimust, kuidas võiks õiglaselt, mis liiga, muidugi ka mitte liiga kulukalt, siiski midagi ära teha, et see viiks meid Euroopa Liidu vahendamisrolli tõhustamiseni. nüüd äh, milline, me oleme arutanud, kuidas ette valmistada Euroopa Liidu vahendaja rolli realiseerumist. teine punkt, millest ma tahaksin rääkida, on Tuneesia, me peaksime kaaluma, kas ei ole kuskil rohkem raha Tuneesia jaoks, võib-olla on mingeid reserve. tuleb siiski analüüsida seda olukorda. me arvame ka, et kõik peavad kasutama oma võimalusi praegu siin kontrollida, kuhu äh, ka see raha läheb. tervitan Salafranca ja teiste kolleegide jõupingutusi äh, töötamaks välja Ashtoni välisteenistuse eelarveread. ma olen näinud, te olete rääkinud eest e, e, e, ÜVJP missioonidest. meil on neid mitmetel territooriumitel ja ma arvan, et me peaksime maksimaalselt nõudma. eelarverida peaks olema iga missiooni jaoks, kui see ei ole võimalik, siis tuleb need missioonid lihtsalt regrupeerida või ümber rühmitada. Kongo, Kongo puhul oli täpselt samasugune olukord, me ei ei saa eraldada raha ainult Kongole ja teistele mitte. Bosnia eh, missioon on ju väga oluline missioon, ma ei tea, mikspärast peaks olema eraldi eelarverida Afganistani jaoks ja Bosnia jaoks mitte. miks me siis ei nõuaks rohkem, miks me ei võiks olla julgemad eh, jagada välisteenistuse all eh, need missioonid eraldi ridadeks või siis kaheks selliseid ettepanekuid teeksime me ka eelarvekomisjonis. ja kuluasi-, signeeringute puhul on, on kindlasti vaja tähelepanu pöörata ka stabiilsus, ähm, stabiilsusinstrumendile ja vali-, läänemiseelsele või vabandust, ühinemiseelsele koostööle. järgmine kõneleja, palun. Eh, suur tänu ka mina sooviksin tänada härra Salafrankat tema raporti eest ja ka tema koostöö eest. mina olen sotsialistide variraportöör. ma olen natukene üllatunud mõningate muudatusettepanekute suhtes nimelt äh, eelarvet üheksateist null viis, siin tuuakse sisse uus eelarverida vastavalt õiguslikule analüüs, alusele ning siin ei saa rääkida ka eelarve ratsionaliseerimisest. nii et äh, siin võetakse kaks asja, eraldatakse kaks asja. nimelt USA on siin tööstusriikide hulgast välja võetud, ma ei saa aru ka, mis alustel miks, milleks siis selline uus äh, eelarverida üldse vajalik on, et viis miljardit eurot? kas siin on tegu äh, muudatusettepanekuga mõnelt variraportorilt, milleks äh, siis see koostöö tööstusriikidega on eelarves ette nähtud, aga miks ei ole ette nähtud siin siis koostööd USA-ga? siin on küll ette nähtud koostöö ainult teatavate tööstusriikidega. selline siin on ka teiste muudatusettepanekute juures viis tuhat kaheksasada eelarverea kohta ka kummalised muudatusettepanekud ja mina arvan, et need tuleb küll äh, väga selgelt põhjendada, et milliste kriteeriumite alusel on äh, siin töötatud, kui te sellised muudatusettepanekud tegite. nüüd see puudutab ka äh, pilootprojekti, millest rääkis proua Jäätenmägi, koostööprojekt äh, Venemaaga praeguses kriisiolukorras nimetatakse seda pilootprojektiks, aga seda ei saa ju nimetada pilootprojektiks veel kolm sekundit võtan teie aega. UNRWA, mitte Palestiina omavalitsus. selle kohta on mul küsimus. siin tuleks ette näha täpselt samasugune summa, nagu see oli ette nähtud ka kahe tuhande üheksandal aastal. aga miks on see summa praegu teistsugune, ma sooviksin seda teada suur tänu ja proua äh, kolleeg Monis Järgovis. ma sooviksin tänada raportööri ja variraportööre nende tehtud töö eest. mina sooviksin äh, rääkida äh, Euroopa rahastusvahendist, mida on ette nähtud demokraatia ja inimõiguste kaitseks ja ka valimisvaatluste jaoks ette nähtud summasid ja ma sooviksin äh, toetada muudatusettepanekut, mille on esitanud kolleeg äh, Munies. ja see puudutab Euroopa Liidu eriesindajaid. sest me peame arvestama sellega, et eriesindajate nimetamisel tuleb arvestada ka soolise võrdõiguslikkusega, sest eh, seni ei ole seda silmas peetud, sellega ei ole arvestatud ja minu meelest parlament peab eh, rõhutama seda aspekti. peale selle ma sooviksin toetada muudatusettepanekuid, mis on eh, seotud politseimissioonidega. minu meelest tuleb siin suurendada läbipaistvust ja parlamendile tuleb anda ka suurem äh, järelevalve roll. ma annan sõna veel ühele kolleegile, keda ma enne näen, proua Lösing. suur tänu ma lähtusin sellest, et äh, variraportöörid saavad automaatselt sõna suur tänu, härra esimees. suur tänu ka härra Salafrankale tema äh, raporti eest. ma olen täiesti nõus sellega, et äärmiselt oluline on võimalikult kiiresti esitada esimene mm, realistlik eelarveprojekt äh, Euroopa välisteenistuse kohta. see on vajalik selleks, et me saaksime, et meil oleks aega eelarve üle vaadata ja vaadata, kuidas on see jagatud erinevate osakondade vahel senine parlamendi parlamendis toimunud menetlus meie arvates, mis puudutab eriti just ajakava, ei ole olnud piisav. me peame ka arvestama sellega, et välisteenistus mängib väga suurt rolli. ja minu meelest äh, ei ole parlamenti kaasatud ka läbipaistvatesse ega demokraatlikesse läbirääkimistesse seoses ähm, välisteenistusega ja me peaksime neid puudusi kõrvaldama eelarvemenetluse puhul. nüüd äh, Palestiina, Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamine, siis minu fraktsioon äh, kuue on nõus teiega, härra Salafranca, et äh, seda abi ei tohi kärpida see on eluliselt vajalik rahumeelse konflikti lahendamise jaoks ja ka eluliselt vajalik palestiinlaste probleemide lahendamiseks. ma leian, et Euroopa Liit peaks mängima olulist rolli maailma areenil ja selleks peab olema tal ka tegevuseks piisavad äh, rahastusvahendid olemas. kuid minu fraktsioon leiab, et äh, Euroopa Liit peab olema eelkõige just äh, rahumeelne ja Äh, rahu säilitav äh, osaleja oma tegevustes ja seetõttu me ei tohiks äh, investeerida sõjalistesse konflikti lahendustesse, vaid me peaksime oma vahendid maailmareenil suunama eelkõige just nendesse tegevustesse, kus Euroopa Liit on vahendaja rollis, mitte kus Euroopa Liidust saaks endast agressor sellekohased muudatusettepanekud ma olen esitanud. mis puudutab nüüd reserve, me oleme nõus sellega, kui reserve kasutatakse ainult ähm, erakorralise abi jaoks ja tsiviilkatastroofide tagajärgede äh, kõrvaldamiseks. suur tänu. ja nüüd saab sõna kolleeg Miller Relexi peadirektoraadist. kui võimalik, siis äh, saate ehk viie minutiga hakkama. Brief, uh, katsun lühidalt teha. kõigepealt, nii nagu paljud liikmed ka ütlesid, meie majandusolukord on keeruline ja me muidugi arvestame nende märkustega vajaduse kohta olla väga äh, karmid. Ähm, me oleme saanud teilt tuge, taastades kärped, mida on soovinud nõukogu, suur tänu teile, suur tänu Salafrancale nende eelarveridade taastamisel, mida nõukogu soovis maha võtta, iseäranis haldustoe ja makse assigneeringute osas, ma räägin siin kõikidest instrumentidest samuti, kaasa arvatud siis laienemise eelne instrument ma näen siin, et meie ettepanekuid arengukoostöö instrumendi ja naabruspoliitika koostöö instrumendi jaoks härra Salafranca pole taastanud. hindame tema märkusi, tema parandusi. haldustoe vähendamine aga nendele eesmärkidele võib raskendada meie eelarve täitmist. Palestiina küsimus tõstatati ka mitmel parlamendiliikme poolt arvestame teie ettepanekuid, soov, soovi saja, sajalt miljonilt kahesaja, kolmesaja miljonini tõsta eraldisi. see olekski vastav eelmiste eelarveaastate ettepanekutele Euroopa Komisjoni poolt. praegu on komisjon soovivad tõesti äh, alal hoida Palestiina rahva to-, toetust, mitte vähendada seda, kui just suurendada ei saa. räägiksin ka nendest kärbestest, äh, kärbetest, mida on äh, välja pakkunud härra Salafranca, näiteks Afganistan. meie programmeerime oma abi sellistele riikidele nagu Afganistan väga hoolikalt, diskussioonid tuleb läbi pidada kõikide osapooltega, parlamentidega, liikmesriikidega. kui on vaja eelarvekärbeid teha sellel real, siis äh, see puudutab meie abi vähendamist Afgaani rahvale. tulen nüüd ÜVJP ju juurde. härra esimees, arvan, et muudatusettepanekutel on kaks põhieesmärki kõigepealt läbipaistvus, teiseks reservid. sotsialist, sotsiaaldemokraatide raportöörina soovib ka era- äh,, ra-, raportöör Slavranka erakorralisteks meetmeteks eraldi, eraldi rida näha. Ähm, võtame teie ettepanekud väga tõsiselt. aga ei tea, kas äh, läbipaistvust on võimalik äh, niimoodi saavutada, kui iga ÜVJP missiooni jaoks luuakse eraldi rida. tundub, et komisjon soovib eh-, kaheksat eraldi eelarverida eraldi missioonidele, ma arvan, et see ei aita tõsta läbipaistvust. detailne informatsioon on eelarve eraldiste kohta juba tehtud, me oleme raporteid saatnud teie komisjonile ja enne iga missiooni saatmist ja pärast otsuse vastuvõtmist nõukogu poolt missiooni kohta saadame viie päeva pärast teile ka eelarve detailse ülevaate. oleme neid küsimusi Euroopa Parlamendiga arutanud ja võib-olla on võimalik muid võimalusi leida teie nõudmistele vastamiseks. mida ka ei nõustutaks millega ka ei lepitaks kokku ÜVJP raames, sellele tuleb tuge leida ka eh, nõukogust liikmesriikide seas. me mõistame muidugi, et ka eelarveprotsessi hilisemas staadiumis on võimalik parlamendi liikmesriikidega läbi rääkida, aga kui me tahame siiski hoida oma eelarvet, peame silmas pidama vajadust kiirelt reageerida era-, erakorralistes olukordades, kriisiolukordades eh, ja me peame olema valmis ka uusi tegevusi vajaduse korral finantseerima. diskussioonid muidugi jätkuvad parlamendiliikmetega ja nüüd, kui ma saaksin veel paar sõna lisada, räägiksin välisteenistusest. Rashtoni esindaja on siin ta võib mind täiendada, kui vaja, mõistame täielikult mitmete parlamendiliikmete väljendatud vajadust äh, käivitada eelarve äh, kä- ja, ja see teenistus nii kiirelt kui võimalik. Äh, kui ma siit lahkun, lähen otsekohe selle eelarve parandamisega tegelema tähtis on või komisjon on soovinud viieteistkümnendaks septembriks eelarve vastu võtta, sellele on vaja saatekirja, eh, mis selgitab, et kõik lepingud, eh, aluslepingute eh, punktid on täidetud ja arvestame ka ettepanekuid Euroopa Parlamendilt, nii et, et meie ettepanek jõuaks siis teieni esimesel lugemisel juba septembris. ettevalmistused käivad, nagu ma ütlesin. tahaksin tänada raportööri eriti tema avatuse eest, koostöövalmiduse eest, valmiduse eest ära kuulata meie mured ja loodan, et selline koostöövaim jätkub ka protsessi edasistes etappides, tänan. suur tänu äh, härra Milleri ja härra Salafranca saab nüüd sõna lõppkommentaarideks ja vastuste andmiseks. suur tänu, härra esimees. ma olen nüüd ära kuulanud kõik oma kolleegid ja tahaksin siis vastata, kui vähegi aega on, kõigile eraldi. suur tänu härra Gualtierile temapoolse koostöö eest. ta võib olla täiesti veendunud Palestiina osas, et äh, tema mõtteid jagab terve see komisjon. kui me nüüd räägime vahenditest, mis peaksid minema välisteenistusele, siis ka selles osas äh, olen ma nõus sellega, et on äh, muret äh, põhjust tunda seoses Tiibetisse erisaadiku saatmisega me kõik teame ju ometigi seda, et see tekitab juba ainuüksi diplomaatilisi probleeme. ja ma mõistan, miks rohelised selle küsimuse on tõstatanud. kuid ma ei tahtnud kindlasti äh, eraldi välja tuua ühtki riiki. mulle tundub, et äh, meil on siiski piisavad vahendid selleks, et omada täielikku järelevalve rolli Tuneesiaga sõlmitava eelarve osas. kuid ähm, see, mis edasi öeldi, see oli, see on minu isiklik arvamus. suur tänu proua Jäädenmägile. see, et äh, nõukogu on niimoodi käitunud, ei ole mind sugugi üllatanud. eelarve arutelud on alati teoreetiline ju iseenesest. ja äh, me peame muidugi kõigepealt äh, lähtuma eelarve pakkumisest, proua Jäädenmägi rääkis operatiiveelarvest, selle osas minu meelest on kõik korras, ainus lahtine küsimus on kindlasti maksekrediidid meil on natukene puudu siin eh, sellest, et Euroopa Liit ei ole seadnud endale poliitilisi prioriteete selles osas, kas me oleme nõus nende kompromissidega, mis on saavutatud. viitaksin näiteks inimõigustele ja põhivabaduste ja, ja liitumiseelsele poliitikale selles osas, kuid äh, eh, maksasigneeringute osas äh, kuidas me saaksime kõige paremini vastu tulla sellele, millest proua Jäädenmägi rääkis. proua Jäädenmägiga ma olen täiesti nõus, kuid on siin veel üks element, äh, millest mina ei rääkinud alguses ja millest ka keegi teine ei rääkinud, nimelt Pakistanile antav abi. Äh, arengukomisjonile muidugi äh, on see märksa olulisem, meil on siin oma vastutuse jagamine kahe komisjoni vahel ja, ja oma pädevuste juurde tuleb jääda. me ei tea, mis saab kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, seni oleme me seitsekümmend miljonit kasutanud seni eelarvest, vaatame, mis saab edasi. suhted nõukoguga ma viitan tagasi sellele, mida ütles komisjoni esindaja. on teatud missioone, mis tuleb ähm, rohkem esile tõsta, kus läbipaistvus eelarves tuleb äh, tagada paremini, tuleb äh, minu meelest kord majja saada selles osas, äh, aga mul ei ole selle pilootprojekti osas mitte mingi, mingisugust ähm, seisukohta ja Brandneri seisukoht, ma ei tea, kas selle peaks olema rohkem või ei. proua Munis mis puudutab kahepoolseid kokkuleppeid Ameerika Ühendriikidega. tegemist on lisategevusega, see ei puuduta eh, mitte kuidagi eh, tegevusi, mis on ette nähtud tööstusriikidega. Teil on täiesti õigus, eh, kui te räägite rahade jagamisest komisjoni poolt, ma ei tea, kas see on mingisugune tavaline valem, mida jälgitakse ja me oleme ju võtnud vastu Atlandi-üleste suhete eh, resolutsiooni alles hiljuti ja seal on ette nähtud, et peab olema piisavalt vahendeid teadusuuringuteks, muudeks sammudeks selleks, et suurendada osapoolte vaheli, eh, parandada osapoolte vahelisi suhteid. Ameerika Ühendriikides eh, on loodud teatud rakkerühmad juba selle jaoks ja me peame oma kohustustest kinni hoidma kuid me peaksime muidugi rohkem keskenduma rakkerühmadele, mis on siiski loodud Euroopas. komisjon on natukene sellele minevaid vahendeid suurendanud ja meie meelest oli väga oluline leida mingisugune kompromissivalem sellega me ei taha muidugi hakata kuidagi äh, võtma ära vahendeid teiste tööstusriikidega mõeldud koostöö arendamiseks, vaid tahame lisavahendeid. proua Koomes, suur tänu teile! proua Koomes äh, rääkis sellest, äh, milline rõhuasetus peab olema nende missioonide julgeolekuks suur tänu kõigi kolleegid, kes sellest rääkisid ja suur tänu ka komisjoni esindajale. muudatusettepanekud äh, on muidugi keerulised, siin minu raporti puhul need ei ole nii äh, rasked. Äh, Palestiina summadega te olete nõus, ma võtan teadmiseks komisjoni mure seoses halduskuludega kahjuks ei olnud midagi võimalik teha selles osas äh, naabruspoliitika valdkonnas. ma üritan enne esmaspäeva selle asja läbi rääkida kolleegidega. nagu nad teavad, äh, see eelarveprotsess on suhteliselt taktikaline esmaspäeval, kui me võtame väliskomisjonis vastu oma otsuse, see tuleb siis edasi rääkida eelarve laiemas kontekstis, mille eelarvekomisjon peab jälle omakorda vastu võtma. juba meil ongi kaheksateist miljonit mis lähevad äh, reservi, äh, üle meie praeguste reservide ette nähtud, nii et äh, härra Gualtieril on täiesti õigus, me peame välja selgitama väga selged seisukohad selleks, et meie komisjoni poolt seatud prioriteedid oleksid siis täidetud selle eelarve menetluse lõppotsas, et need ei kaoks ära kuhugi eelarve kompromissi ma kindlasti kavatsen veel enne esmaspäeva kaaluda seda, mida te täna ütlesite, üritan kuidagi seda asja parandada ja mõtlen sellele, kas on kuidagi võimalik meie komisjoni seisukohti natukene paremini sõnastada, suur tänu, härra esimees, suur tänu, kolleegid, ja suur tänu, et osalesite sellel arutelul. suur tänu ka mina omalt poolt tahaksin tänada kolleege, suur tänu härra raportöörile, raportöörile, vabandust me teame, et järgmisel väliskomisjoni kohtumisel peame me siis äh, kuuendal septembril toimub see, selles osas hääletame. meie tänase päevakorra viimane punkt puudutab äh, finantsmäärust äh, ja sinna vajalike muutuste sisseviimise osas seoses Euroopa välisteenistusega härra Ferm on selles osas raportöör muudatusettepanek on siis nüüd teine faas pärast personali eeskirja paikasaamist välisteenistuse loomisel. järgmisel esmaspäeval esitab härra Saarjus Volski oma raporti äh, muutuste kohta siis personali eeskirjadesse ja täna saab sõna härra Ferm äh, rääkimaks oma tööpõllust, äh, eelarvest härra Brock, härra Verhofstadt ja härra Gualtieri, kelle panus on ähm, väga kõrgelt hinnatud, on esitanud äh, institutsioonide vaheliste suhete raamistiku ning raskuskese on kaldumas nüüd äh, üle eelarve, eelarve kontrollikomisjonile, kui me räägime siis rahalisest poolest ja õiguskomisjon tegeleb siis personalieeskirjaga kuid on iseenesestmõistetav, et meie komisjon on endiselt äh, võtmetegur, meie vastutame endiselt välispoliitika eest ja peame jääma siis seadusandlusprotsessis kindlasti keskset rolli kandma. me peame tagama selle, et äh, piisavad vahendid on selle äh, loomiseks, selle teenistuse loomiseks olemas härra Ferm, kuivõrd aega on vähe, tehke palun viie-kuue minutiga, kui vähegi võimalik. Teil on sõna, palun. Yes, be... suur tänu, härra esimees, teen nii lühidalt kui võimalik. Äh, nagu te isegi enne juba ütlesite, tegeleme siis finantsmääruse muutmisega seoses välisteenistuse loomisega, see on väga huvitav muidugi, sest et finantsmäärus on üks nendest valdkondadest, kus parlamendil on kaasotsustusmenetleja Äh, pädevus ja me saame tõesti asju kuidagi siin mõjutada. tuleb tunnistada, et selle arvamuse alustuseks on muidugi Madriidi kokkulepe välisteenistuse loomise kohta ja oleme siis üritanud selle kokkuleppe tõlgendada muudatusettepanekuteks, et finantsmäärus oleks äh, kokku sobiv sellega, mis Madridis kokku lepiti. kuid on äh, paar valdkonda, mida Madridi kokkulepe ei kata või kus see kokkulepe on võtnud üldisema sõnastuse äh, kuid vajab äh, detailsemat ja sellepärast me oleme üritanud osades valdkondades siis süüvida detailidesse, eriti selleks, et rakendada parlamendi ähm, seniseid seisukohti, tänaseid seisukohti, see siis ÜVJP, äh, parlamendi äh, eelarvega ja kuidas seda kohandada tänase olukorraga. kõige olulisemad muudatusettepanekud kõige põhimõttelisemad on seitsmes, kaheksas ja üheksas muudatusettepanek ja nendest ma natukene ka räägiksin. muudatusettepanek number seitse, me tahame sellega selgitada seda, et Euroopa välisteenistus, kui me räägime halduskuludest, oleks koheldud kui institutsioon. ehk teisisõnu, peaksid nad oma tulu-kulu analüüsi tegema täpselt samamoodi, nii nagu teised institutsioonid, sealhulgas parlament ja oleme siis pannud detailselt kirja, kuidas neid äh, hinnanguid tule, analüüse tuleks teha. kuid üks asi on siin võib-olla problemaatiline. me nimelt viitame ainult kahele teisele äh, välispoliitikat puudutavale volinikule naabruspoliitika ja arengu öö, äh, volinikule, võib-olla peaks viitama ka volinik Georgievale muudatusettepanek number kaheksa, aga ilmselt kõige olulisem. seda sellepärast, et äh, siin me nõuame töödokumendi loomist, mis annaks ülevaate kogu eelarvest, kus oleks siis ära näidatud nii halduskulud kui ka äh, tegevuse eelarve äh, kogu sellele välisteenistusele ja laskume siin ka siis üsna detailidesse selle kohta, kuidas see üldeelarvet kajastav dokument tuleks meile esitada ja minu meelest tuleb siin kõik asjad õigetele alustele saada. nüüd muudatusettepanek üheksa, ka siin äh, oleme me olnud natukene detailsemad, kui on Madridi kokkulepe, see puudutab äh, välisteenistuse juhtkonna tööde eelarvega, et peaks sisse tooma siis juhatuse liikme, kes vastutab eelarve eest ja nii edasi. Need on kolm väga olulist, kõige olulisemat muudatusettepanekut kuid paar asja, mis on praegu veel välja jäänud, vääriksid minu meelest veel arutelu selle kohta, et mida teha. esimene asi puudutab arutelu, mida me pidasime hetk tagasi, nimelt eelarve kaks tuhat üksteist aasta eelarve ning ÜVJP eelarveridade eh, esitamine, milline see struktuur on, me rääkisime sellest hetk tagasi üsna pikalt ähm, ja te teate ilmselt, et see on praegu kirjas institutsioonide vahelises kokkuleppes, see aga peegeldab vana olukorda, mis valitses enne Lissaboni lepingu jõustumist, enne kui meil oli välisteenistus, nii et seega meil on nüüd vaja uut dokumenti, et näha, kuidas ÜVJP eelarveread hakkavad uues olukorras välja nägema. üks mõte on ja ma olen sellele olnud suhteliselt äh, aldis liituma selle mõttega, nimelt et mitte see ei oleks kirjas institutsioonidevahelises kokkuleppes, vaid äh, finantsmääruses, sest seal on meil kaasotsustusmenetleja roll, see dokument on jõulisem ja me võib-olla saaksime otseselt siis peegeldada oma seisukohti. nii nagu me tegime seda eelneva päevakorrapunkti alaste arutelude jooksul. nii et see asi väärib arutamist. ja veel üks asi, millest täna äh, ei ole veel küll räägitud, kuid on räägitud varem, nüüd, mis puudutab julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, selleks, et saada selget ülevaadet, on väga oluline teada mitte ainult, mida on ära teinud Euroopa Liit, vaid kuidas on sellesse poliitikasse panustanud äh, ka liikmesriigid, ilma selleta täit ülevaadet me ei saa ja meil on väga raske mõista, mida me peaksime ise ette võtma. ma ei tahaks sugugi hakata äh, oma nina toppima liikmesriikide ja Euroopa Liidu vaheliste pädevuste jaotamisse, kuid siiski tuleks sellest rääkida selles vaatevinklis võib-olla peaks tegema mõningaid lisandusi, tehnilisi muutusi äh, ja paar muudatusettepanekut veel võib-olla enne järgmise nädala alguses kukuvat tähtaega, kuid põhimõtteliselt siis seitsmes, kaheksas, üheksas kõige olulisemad muudatusettepanekud ja peab endalt küsima, et kas me tahame ei, ei esitada mm, siis muudatusettepaneku ka konkreetsete eelarveridade osas. suur tänu, härra Ferm. suur tänu teie ära tehtud töö eest ja suur tänu ka selle Äh, esitluse eest ja te pidasite väga hästi kinni kõneajast ja nüüd härra Prokk, teil on kolm minutit. härra esimees, ma teeksin ühe lühikese kommentaari. ma tänan kolleege. ma usun, et meie kolleeg on õigel teel. ja ma arvan, et me saame ka praeguseid muudatusettepanekuid toetada, sellepärast et nad on koostatud ka kokkuleppe vaimus mis puudutab äh, selle esitlemise äh, diferentseerimist, äh, siis me peame ka vaatama kõrge esindaja avaldust ka seoses härra Gualtieri avaldusega, et me peame vaatama, kuidas me saame neid kasutada. see puudutab ka Euroopa Parlamendi rolli ja selle protsessi läbipaistvust ja järelevalve äh, rolli. härra Koltšeri on selles osas juba mõned sammud astunud, me peaksime tema tegevust järgima. nüüd äh, tegelikult me peaksime ka personali eeskirju arutama, sellepärast et äh, siin on mõningaid muutusi tekkinud ja me peaksime siiski ajakavast püüdma kinni pidama. kui ma praegu vaatan seda, kes Euroopa Liitu hakkavad esindama Washingtonis, Lähis-Ida kõnelustel ja nii edasi, siis ma arvan, et äh, välisteenistus peaks tõesti kiiresti tööle hakkama, kuid kvaliteet ei tohi selle all kannatada kuid me ei tohiks siin hakata ebavajalikke ajalisi tõkkeid tekitama ja seetõttu ma oleksin tänulik, kui me saaksime selle finantsküsimuse vastavalt ajakavale lahendatud. me peame enne lõppotsuse vastuvõtmist ka vaatama, mis on toimunud eelarvekomisjonis, õiguskomisjonis sellepärast et meie oleme see komisjon, kes tahab tegeleda välispoliitikaga ja võib-olla õigus- ja eelarvekomisjonides eh, on teistsugused prioriteedid kui meil, see on ka mõistetav ja seetõttu ma arvan, et eh, enne lõpphääletust me peaksime tagama ikkagi selle, et ka meie komisjoni huvid oleks ja prioriteedid oleksid tagatud lõppdokumendis. suur tänu, härra Prokk. ja nüüd kolleeg Brandner kolmeks minutiks. Oops, sorry. I would like to congratulate um... ma sooviksin õnnitleda härra Fermi selle arvamuse koostamise puhul. ma arvan, et me ole, võime olla nõus muudatusettepanekuga kaheksa. mul oleks mõningad küsimused muudatusettepaneku kümme osas. nimelt see, mida te siin äh, räägite ala delegatsioonidest. ma sooviksin olla eh, kindel, et see ei puuduta mitte kõiki delegatsioone, vaid ainult teatavaid eh, aladelegatsioone see, see peaks olema täpsemalt selgitatud ka äh, finantsmääruses ja äh, muudatusettepanek kaksteist, ma arvan, et see on äärmiselt äh, positiivne. ja tänan teid nende muudatusettepanekute eest. suur tänu, proua Brandner, nüüd kolleeg Valteri kolmeks minutiks. Grazie eh,, kolleeg. suur tänu kolleeg Ferman äh, oma väga positiivset äh, teksti äh, põhjalikult kirjeldanud ja ma ei hakka siin väga detailidesse minema. poliitilisest vaatevinklist sooviksin teha paar kommentaari. kõik, mis selles tekstis kirjas on, on väga oluline, aga ka see, mis, mida siin ei ole mainitud siis ma so-, äh, puudutaksin siin artiklit üks äh, institutsioonide vajadused. nimelt, et äh, välisteenistus kuulub praktiliselt äh, nõukogu ja komisjoni kõrval äh, nende äh, institutsioonina nende kõrvale, et et välisteenistus koheldakse kui institutsiooni, mina arvan, et see on ohtlik lähenemine fraktsioonid on eelnevalt ka ilma muudatusettepanekuteta öelnud, et ähm, me ei soovi siin uut definitsiooni saada, vaid me sooviksime tagada selle, et äh, välisteenistus saaks korraliku eelarvemenetluse ja me võime põhjendada seda samamoodi, nagu härra Ferm ütles. ja see on ka selle ettepaneku parandamise huvides. see puudutab ka vahendeid äh, ÜVJP kohta, siin on tegu ikkagi põhimõtteliste küsimustega eelarves, me ei hakka siin hakkama üksikuid eelarveridasid üle vaatama, vaid me soovime teada äh, millised missioonid meil tulema, meil tulevad. ja eh, eelarves peab olema ka täpselt mainitud, millised eh, missioonid saavad eraldi eelarverea ja kui palju neid saab olema. ÜVP eelarvet ei tohi siin löögi alla seada siin võib äh, vastasel äh, korral äh, võib hakata siin vahendeid üle kandma, ilma et parlamendi küsi-, arvamust küsitakse selles osas. suur tänu ja nüüd kõrge esindaja saab sõna, härra Kristofferson. suur tänu suur tänu ka selle eest, et, et te lubasite, et Ahvet hakkab nende teemadega äh, tegelema ja see minu arvates on hea kõigi jaoks. suur tänu härra Färmile raporti eest, tema arvamuse projekti eest. täiesti õigesti ütles parlamendisaadik Färm, et meil on kaasotsustus pädevus ja kuigi me ei olnud ametlikult kaasatud de facto, nagu te näete, on meie poolt tehtud töö vastav kaasotsustusmenetlusele, nõukogu tekst langeb kokku sellega, mida meie esitasime kuuendal juulil. selles suhtes arvan, et on väga tähtis kinni pidada ka juulis saavutatud kokkuleppest kõneluste teises faasis. tekstis ongi seda näha, teie tekst respekteerib juuli kokkulepet ja seetõttu ei ole mul mingeid raskusi tekstiga. härra Ferm ütles väga õigesti, et muudatusettepanek kaheksa on tähtis, kuna ta on väga detailne. oleme valmis vastavat informatsiooni jagama, kui soovitakse Äh, võib-olla arutame veel, kuidas tehniliselt seda kõike formuleerida. tähtis on mitte silmist lasta, mida äh, artikliga kaheksa viis soovitakse saavutada, mitte ainult läbi välisteenistuse, vaid ka Eh, Euroopa Liidu poolt tervikuna, et tegemist ei ole mitte ainult administratiivkuludega, vaid ka eh, nii-öelda operatiivkuludega, tegevuskuludega. kui me vaatame, siis ta si-, siinkohal on kirjas ainult halduskulud. Nende punktide poolt, mis tõstatati kommentaarides ja Fermi poolt oleks vaja ära kasutada finantsmääruse võimalusi. selleks, et äh, poliitilise deklaratsiooni äh, viimane punkt äh, ka eelarvest kajastuks. ainus märkus, mida mina tahaksin teha on see, et poliitilise vastutuse deklaratsioonis oli täpselt öeldud, et probleem tõstatatakse institutsioonide vahelises kokkuleppes ja minu arvates on see kõige, kõigi huvides, et kõik institutsioonid oleksid ka kaasatud juuli kokkuleppesse minu tõlgendus vastuseks proua Brandnerile. tagasivõtmise õiguse kohta on see, et see peaks jääma ikkagi iga delegatsiooni juhi otsustada. suur tänu, doktor Kristof, Kristofesson. ja nüüd muudatusettepanekutele on nüüd kommentaare tehtud ja on ka arutatud, härra Ferm, sõna on siis lõpuks teil. suur tänu kõigi kommentaaride eest, ma nõustun härra Kristoffersoniga täiesti, tõesti, ja proua Brandonil on ka öelda, et delegatsioonide puhul peab arvestama iga individuaalset olukorda eraldi ja nii on, on siin ka viidatud, nõustume kõik sellega. härra äh, Kristoffersoniga arutasime ka juba ÜVJP eelarveridade esitlust et vastavalt e, institutsioonide vahelisele kokkuleppele peaks osa jääma e, hoopis erinevatesse dokumentidesse, peaks alluma personali eeskirjadele, osa finantsmäärusele, ma ei tea, kus siis eelarveridu kajastada individuaalselt, ma ei tea, kas seda peaks siis nüüd reguleerima institutsioonide vaheline kokkulepe või, või, või finantsmäärus? see pole küll välistatud, aga seda on vaja veel vaadelda. tähtis on leida lahendus. me oleme alati arutanud ja isegi rohkem kui kümme aastat juba, kuidas siis äh, esitada seda ÜVJP eelarvet ükskord tuleb see lahendus leida. nüüd mina arvan, et äh, seda tuleb siiski vastavalt finantsmäärusele reguleerida, mitte institutsioonide vahelise kokkuleppega. suur tänu raportöörile. ja nüüd meie ajakava kohta paar märkust. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmendal septembril kell kuus õhtul. kahju, aga ma pean teile ütlema, et kuna eelarve ja eelarve kontrollikomisjoni hääletused langevad protseduuri piiratud äh, aja tõttu kokku, siis ähm, saame muudatusettepanekuid äh, ajapiirangute tõttu ainult inglise keeles esitada. hääletus on ette nähtud kahekümnendaks septembriks ja teine oktoobri täiskogu tuleb seda siis mm, parlamendis hääletada kuuendal septembril kell seitse tuleme Ahvetiga kokku ja siis kell viis jälle seitsmendal septembril. suur tänu ja kohtumiseni!